Propongo che si cominci la nostra seduta, chiedo ai colleghi eh, se possiamo cominciare. tere hommikust, head kolleegid, alustame tänast istungit. täna hommikul alustame me tänast äh, komisjoni tööd cominciamo dicevo il nostro lavoro in una, con una incontro nii et äh, meie töö täna hommikul äh, on selline erakorraline kohtumine, aga tegemist on meie jaoks väga huvitava ja tähtsa äh, kohtumisega. see on kohtumine, mida me peame noorte inimestega. Inglise keelt saab kuulata teisel kanalil, ütleb kõneleja nii et ütlesin siis, et tänahommikused külalised on noored inimesed, keda on äh, valitud äh, nende kolleegide ja sõprade poolt äh, väga suure sündmuse tarvis, mida me pidasime Strasbourgis eelmisel aastal, nimelt üle kuue tuhande noore inimesi olid kohal ai Euroopa noorteüritusel ja nende noorte inimeste vahel oli väga Äh, suured arutelud, nende eesmärk oli äh, anda oma panus, et luua parima Euroopa visioon. see oli väga oluline äh, sündmus ja selle järelmeetmed on praegu erinevate komisjonide ees. ning need noored inimesed praegu esindavad kõiki osalenuid ning nad tulevad vastu tulevad meie ette nende ideedega, mis nad äh, vastu võtsid. Äh, kultuurikomisjon, äh, isikuvabaduste komisjon, energia, tööstuse ja digitaalmajanduse teemad on meie komisjoni ees ja meie oleme nende ettepanekute partneriks. ma tean, et need mõningate päevade sündmused on väga hästi kulgenud. väga huvitav on kuulda teie ettepanekuid, mida te meile ette panete, äh, mis on huvitavad ideed, mis puudutavad meie komisjoni. nii et äh, ma tutvustan siis kõigepealt äh, meie külalisi Nende biograafiad on ka meie ees olemas ja paberite pealt me vähemalt neid oleme väheke nendega tuttavaks saanud. teame, et tegemist on motiveeritud inimestega, nad on huvitatud nii Euroopa institutsioonide tööst kui ka Euroopa elust üldisemalt. Cyrus Publ Hollandist, Patrick Heneli Iirimaalt ja Aleksandra Klutška Poolast, kui ma nüüd hääldasin kõiki nimesid õigesti, ütleb äh, proua esinaine Äh, nii et äh, nemad äh, teevad nüüd kõigepealt ettekanded järgnevalt. kõigepealt ma annan Cyrus Bublile sõna, kes teeb lühikese ülevaate Euroopa noorteüritusest, räägib sellest, milles see üritus seisnes. sealt edasi on teie ideede kuulamiseks kaks minutit. kõigepealt energiaküsimused, seal räägivad Patrick Henneli ja Aleksandra Klutška kannavad ette oma ideed ja pärast seda lühikest ettekannet on meil võimalik siis äh, selleks, et äh, paneel nendega koos äh, suhtleb. nii et nemad saavad kaks minutit, meie poolteist, peame ajakavast kinni, nii et meil oleks interaktiivne suhtlemine ja me saaksime ka anda vastused nende ettepanekutele. ja järgmine paneel puudutab siis digitaalset ühiskonda. selle koosoleku ruumist väljaspool on ka võimalik seda sündmust jälgida. üldiselt on komisjonil ka internetiülekanne, aga on ka Twitteri konto ning te saate oma ettepanekud ja küsimused ekraanil Äh, siis välja tuua, nii et me saame võtta küsimusi ja kommentaare ka väljaspoolt äh, Taali. Äh, iHearings on siis Twitteri konto, nii et saate meiega ühendust võtta. nii et Sairas, teil on kaks minutit, et anda ülevaate sellest sündmusest Strasbourgis ja saate ülevaate anda ka selles, millise lähenemise olete te võtnud oma töös äh, ja anda ülevaate, kuidas äh, meil oleks võimalik omavahel paremini lävida. suur aitäh, ma olen Cyrus äh, ja ma olen Hollandis äh, koolitaja ja ma olin ka ai ürituse jooksul üks kõnelejatest. minu arust oli tegemist suurepärase üritusega, tuhandeid osalejaid, kakssada kõnelejat ning lõppkokkuvõttes üle kuuesaja idee kogusime kokku ma rääkisin äh, sellest äh, üritusest mitmete noortega ja neil oli hea meel, et selline noorteüritus äh, ka korraldati. ainukene kahtluse noot, mis minu hinges ikkagi oli, on järgmine. kui te olete käinud mitmetel noorteüritustel ja te olete osalenud, aidanud või isegi andnud nõu, kuidas seda teha, siis õpite te, te tulete sellisele noorteüritusele, kus on väga palju energiat, väga palju sisendit, aga mingisugust väljundit ei tule, see on kõige demotiveerivam asi, mis aktiivse noore inimesega juhtuda saab. Te annate oma panuse, panete oma energia millessegi, aga midagi sellest edasi ei saa. ja see, et minu kaaslased, kolleegid on täna siin, minu arust see on, on äh, Äh, tõendiks, et meie sündmus ei olnud demotiveeriv. Äh, teil, teid huvitavad noored inimesed ja mul on väga hea meel siin olla. aga ärgem laskem Euroopa noorteüritusel olla viimaseks äh, sündmuseks, et me neid asju räägime, vaid et see on noorte probleemistike arutamise esimene alguspunkt. eriti nüüd, kui kriis mõjutab tegelikult noort, noori väga oluliselt Euroopas ja mujalgi. arutelu noorte toetamise, noort, noorte inimeste arendamise ja noorte probleemistike üle on väga oluline. Te kuulete ju sellest, et noored on kaduma läinud põlvkond, et see on ohverdatud põlvkond ja praegusel hetkel on just see hetk käes, et noorte teemad oleksid võtmeküsimuseks ka Euroopa Liidus. ja te näete, et täna olete te meie ees, olete valmis meie ettepanekuid kuulama, ma näen, et see on väga hea signaal, te olete valmis meid kuulama. väga hea meel on, et meid kuulatakse, et meid võetakse tõsiselt ning et me teame, et meie sisend äh, väljendub ka mingisuguses väljundis. see tunne jäi mulle Euroopa noorteürituse ai raames ja see tunne jääb mul ka täna. Grazie davvero, Osiris, non posso applaudire. suur aitäh, Cyrus Äh, plaksutada me siin ei saa, aga ma arvan, et me peaksime seda tegema igal juhul ja igal juhul toetame sõna-sõnalt seda, mida te ütlesite. annan äh, sõna Patrick Hennelile, kes teeb kaheminutise ettekande siis esimesest äh, ideest nende paljude ideede hulgas, mida Strasbourgis ette kanti ja esimese paneeli teema ongi energia. Patrick, palun suur tänu, äh, proua esinaine ja suur aitäh Euroopa Parlamendile, et äh, võtsite meid vastu. esimene idee energia vallas, mida ma uurisin, oli see, kuidas Euroopa Parlament äh, hakkaks toetama taskukohaseid taastuvenergiaallikaid ning muuta Euroopa kivisöe vabaks kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks see on väga oluline just pärast hiljutisi sündmusi, kus me näeme, et äh, rubla on äh, oluliselt äh, defla-, defleerunud, kuna Venemaa on tugevalt sõltuv oma naftast Rootsi on võtnud Äh, on võtnud eesmärgiks saada fossiilkütuste vabaks kahe tuhande kahekümnendast aastaks. Nad on seitsmekümnendate aastate kriisist õppinud ja see on meie jaoks väga heaks näiteks siin. Äh, loomulikult on tegemist pikaajalise plaaniga, see vajab äh, väga konkreetset fookust ja pikki ettevalmistusi. et täielikult fossiilkütuste vabaks saada üldse. aga kuna mulle öeldi, et me peame olema konkreetsed oma sõnavõttudes siin, siis ma vaatasin ka lühiajalisi plaane ja ma tean, et äh, asepresident Šefčovitš, äh, ma tean, on äh, esmaspäeval teie ees, et siin nendest teemadest kõnelda ja ma küsin, kutsun teid üles vaatama hoolega tema plaane Euroopa Liidu energialiiduks, sellepärast et neil on muidugi lühiajaliselt head mõjud energiaküsimustele Euroopas ja see toodab kindlasti siin rohkem jõukust, mida on võimalik siis taastuvatesse energiaallikatesse investeerida, aitäh! Grazie Patrick, che non solo ha detto... suur tänu, Patrick! sa mitte ainult äh, ei tõstatanud siin väga olulise teema, aga hoidsid ka väga hästi äh, kõneajast kinni. Aleksandra, palun järgnevalt. Äh, suur tänu, proua esinaine, austatud parlamendiliikmed energiast rääkides äh, vähemalt Euroopa noorteürituse baasil arendatud äh, ideede valdkonnas pakun ma välja siin energialiidu idee. sellisel algatusel oleks äh, teatud omadused ja hüved, millest ma järgnevalt ka räägin. esiteks energia ühishanked Euroopa Liidu liikmesriikide poolt mis äh, viiks parema läbirääkimiste positsioonini ning äh, parema ümberjagamispositsioonini samuti, mis on kriisihetkedel väga oluline. olukorras, kus energiatarned kolmandatest riikmetest on peatatud või ohustatakse need peatada, nagu, peatada nagu minevikus oleme näinud. teiseks, sellise energialiidu loomine on loogiline samm Äh, tihedama integratsiooni äh, teel ning äh, niimoodi saaks solidaarsus ka praktikaks. aga keskenduma ei, keskenduma peaks veel ka sisemiselt sõltumatuks muutumiseks, nii et rohkem ressursse äh, arendatakse selleks, et äh, ener-, sisemised energiaallikad oleksid äh, paljutahulisemad, nii et oleks võimalik äh, paremini luua Euroopa Liidu energia siseturgu. ning et rohkem pannakse rõhku ka taastuvatele energiaallikatele. ma arvan, et sellise energialiidu loomine aitaks ka hoogustada majandust ja kuna me kõik teame, et selline idee on teatud äh, härra Junckeri komisjoni äh, visioonide ja eesmärkidega, siis ma loodan, et te võtate sellest kinni ja hakkate seda ideed ka rakendama. suur tänu, Aleksandra, ja nüüd äh, saab Patrik veel kord sõna. suur tänu, proua esinaine. idee teadus-arendustegevusse ja töökohtadesse eh, rohelise majanduse raames olen ma vaadanud eh, rohelisi energiaid ja tehnoloogiaid nende jaoks tegemist on tulevikumuusikaga ja ilmselt äh, sellest saab järgmine suur äh, tõus Ameerika Ühendriikides ja mujal on äh, palju ettevõtteid, kes rohelistesse energiatesse investeerivad ning nad püüavad näiteks seda invest-, neid investeeringuid ja uusi tehnoloogiaid juba autode ja muu puhul rakendada nii et see ilmselt saab olema tuleviku fookus. Äh, nagu ma ütlesin, et äh, see, et äh, naftast sõltumatuks muutuda, on kindlasti investeering kogu regiooni tulevikku Tesla auto äh, näiteks Ameerika Ühendriikides, nemad pakuvad võimalust, et kui te nende auto otsu-, äh, ostate, siis on teil võimalik äh, sõita Californiast New Yorki kogu auto elutsükli vältel, põhimõtteliselt nad maksavad selle eest, et teie autol oleks kütus, taaslaadimine on tasuta nende kulul, nad tegelikult näevad ka seda, et väga suuri investeeringuid äh, nõuab äh, laadimisjaamade olemasolu kogu riigis, nad tahavad seda esimest investeeringut ise toetada, nii et autod saaksid rohkem levinumaks äh, ja siis hakkab juba maksma tootmise suurenemine ja see, et hinnad langevad. ja kui me juba selle kallal oleme, siis loomulikult on oluline ka roheliste tehnoloogiate teadus- ja arendustegevust toetada. vajalik on nii rahaline toetus kui ka poliitiline toetus kõikide osaliste poolt. ja kokkuvõttes on praegu Äh, tegutsemise aeg, sellepärast et äh, noored inimesed, kes lähevad praegu ülikooli, teavad, et äh, tuleviku töökohad on olemas ja tuleviku töökohad on just keskendunud nende tehnoloogiate edasiarendamisele. suur tänu! nüüd on, oleme kuulnud kolme ideed. E, esiteks siis eesmärgid, taastuvad energiaallikad, teiseks ühtne energiapoliitika ja energialiit ning kolmandaks investeeringud äh, Äh, te teadus- ja arendustegevusse ning töökohtadesse rohelises majandusesse. kolm olulist aspekti ja meie saame nüüd äh, siin parlamendiliikmetena vastuse anda nendele ideedele ja siis kuulata ära ka äh, nende reaktsioonid, kes on siis need ideed ette pannud. kõigepealt kolleeg Martin esimene. pooleteiseks minutiks Bonjour, je vais essayer d'être court euh, en ütrant. tere hommikust, äh, püüan lühidalt teha. Äh, tere tulemast noortele ka, suur aitäh, et te äh, järele mõtlesite nende teemade üle, tõesti tuleb rohkem taastuvenergiat kasutada, me oleme igati selle poolt, parlament on selle poolt, komisjon on selle poolt nüüd äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks juba äh, nafta ja fossiilkütuste kasutuselt äravõtmine oleks muidugi planeedi jaoks äh, ideaalne, aga süsinikuleke on olemas ja seetõttu tuleks kodanike huvid, ava-, rahva tervise küsimus, tööstuse huvid, see puudutab ju äh, miljoneid inimesi, tulevad tasakaalustada, kuidas tuleks teha nii, et Euroopa oleks tõesti äh, rohelise energia uuringutes liider ja teisest küljest äh, ei tekitaks me süsinikuleket ja ei aitaks kaasa teiste maailmajagude kolmanda maailma reostamisele me ei saa ilma keskkonnamudelita teistele peale e, suruda oma e, taastuvenergia plaane kui me ainult ise siin oma meetmed võtame selleks, et vältida naftat ja kivisütt, siis sellest ei aita. ma muidugi toetan teie ettepanekut, aga me peame järele mõtlema, kuidas Euroopa saaks ole, olla liider selles protsessis, kuidas ta saaks teisi veenda selleks, et kõik investeeriksid puhtasse energiasse. tänan. Eh, suur aitäh Prokopov, palun. suur tänu, proua esinaine. ma tahan äh, Sirise Patriku ja Aleksandrile öelda suur tänu, et äh, tulite täna meie ette ning äh, tahate meiega siin arvamusi vahetada. ma tahaksin tänada ka selle ai Euroopa noorteürituse teisi eestvedajaid, kes on Brüsselisse tulnud mul on väga oluline, ma arvan, et väga oluline on see, et noored, kes on Euroopa tulevik, nende ideid me kuulame ning äh, ideed parima Euroopa saavutamiseks on alati äh, väga teretulnud kõigepealt, et sisuliseks muutuda siis äh, roheline energia, taastuvad energiaallikad, teadus- ja arendustegevused, äh, sealhulgas rõhk äh, uuenevatele energiaallikatele, kõik on need teemad, mida te ette kandsite ning ma arvan, et need on laiapõhjaliselt need teemad, mis ka meie koja toetust pälvivad, näiteks eile ITRE komisjonis rääkisime me Euroopa Liidu energiatarnekindlusest, need on teemad, millega me iga päev tegeleme ja mina ise äh, Äh, olen juba kõnelejate nimekirjas ka esmaspäevaks, et rääkida asepresident äh, Šefčovitšiga sellest, kuidas näeb välja siis Euroopa Liidu energialiit. Need on kõige olulisemad teemad praegu Euroopa Liidu kontekstis ja me loodame, et äh, Euroopa Energialiit saab väga kiiresti ka reaalsuseks. aga mis teie ettekannetes veidikene puutub praegu, on kogu digitaalse agenda teema, temaatika, see on noortele väga oluline ja just digitaal- äh, agenda digitaalne äh, liit on energialiidu kõrval äh, miski, mis on väga äh, vajalik Euroopa jaoks, ehk saate sellele oma tähelepanu rohkem keskenduda, keskenduda, aga üldiselt ma ütlen, et nende teemadega me oleme päri, mis te olete käsitlusele võtnud ja me oleme ka selle poolt, et taastuvenergiaallikad ja energialiit peaksid tegelikkuseks saama, aitäh! Scusate, dicevo se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire, sono pregati appunto. Eh, kui eh, on eh, liikmete poolt veel sõnasoovijaid, siis olge lahked. andke käega märku. mul endal on ka üks küsimus. muidugi Stefsovitš tuleb esmaspäeval ja me saame siis nüüd ka öelda, et et äh, me ka teie poolt äh, need ettepanekud edastame. Alessandra rääkis äh, Energialiidust. ja ütles, et see võib olla tegelikult veel hoogustada Euroopa Liidu integratsiooni tervikuna. Ah, seda peab Äh, toetama, aga see on loomulikult äh, ka poliitiline teema, mis äh, toetab solidaarsust riikide vahel. Patrick rääkis investeeringutest. investeeringud teadustegevusse ja ta ütles, et kui me teatud energiaallikaid tahame eriti toetada siis peaksime me oma pilgud pöörama ka teiste riikide poole, näiteks Ameerika Ühendriigid. sest seal püütakse luua elektriautosid äh, ja tuua need ka reaalselt turule äh, ning müüa kogu äh, Ühendriikide üleselt me peame vaatama, kuidas oleks võimalik midagi sarnast teha ka Euroopa Liidus. me peaksime kõigepealt aru saama, kuidas see peaks äh, töötama. selge on see, et on vaja lükata hoogu äh, äh, meie projektidele ja niimoodi me peaksime sellele asjalegi lähenema. väga huvitav teema minu jaoks. kas on veel sõnasoovijaid? olge lahked. suur aitäh ma tahaksin tegelikult jagada teiega seda küsimust ähm, Ameerika näite kohta, tõesti, see on väga hea näide, see elektriautode küsimus, aga kuidas USA toodab elektrit? me ei räägi siin ainult elektri kasutamisest, me peame mõtlema, kuidas elektrit toodetakse. USA on eh, na-, kõige suurem naftatootja, nad on hakanud ka frakkima, eh, me vaatame, millised on elektri kasutamise tagajärjed eh, ja seda ma mõtlengi, mõelgem järele, kuidas toodetakse elektrit USA-s. Euroopa Parlament peaks mõtlema, kuidas tõeline taastuvenergia poliitika loodakse. näiteks me võime ju siin ähm, tuuleparke ju luua ka, aga äh, nendega saab elektrit toota ainult siis, kui on tuul mina muidugi äh, toetan seda, millest te rääkisite, tuleb teha järjepidevaid jõupingutusi selleks, et jätkuks teadusuuringud, äh, innovatsioon ja ma usun, et meie teadlased saavad kindlasti äh, midagi leiutada, et päästa meie planeet. Grazie Martin eh,. Proporrei ora. suur aitäh. härra Martin nüüd äh, kas me võtame esimese vooru kokku ja anname võimaluse meie külalistele veel kord sõna võtta, palun, Patrick. suur aitäh kommentaaride eest. Äh, ma tahaksin nüüd äh, vastata teile, härra Martin. Ähm, te tõstatasite küsimusi, millega ma olen täiesti nõus me peame tõesti süsinikulekke pärast muretsema, muretsema mm, nende ettevõtete pärast, kes tahavad Eurotsoonist lahkuda ja äh, soovivad selle suure hüppe teha. see ei ole sugugi äh, tühine küsimus. Shell äh, ja mõned teised suured hargmaised firmad tegelikult juba investeerivad puhtasse energiasse, puhta energia, taastuvenergia uuringutesse, sest me teame kõik, et, et see võib neile ka kasu ükskord tuua, ma ei tea, kas kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, aga Euroopa Liit mm, äh, Eh, peaks tõsiselt neid valikuid kaaluma, alguses räägiti kahe tuhande neljakümnendast aastast eh, kui, kui eh, uuest tähtajast, minu arvates on see liiga kauge tähtaeg, me peaksime mingisuguse tähtaja siiski paika panema ja püüdlema vähemalt selle poole jõuda. mitte ainult siin poliitikute seas parlamendis tööd tuleb teha ka ettevõtetega, väldida, et nad äh, fossiilkütuste sektorist töökohad viiksid äh, puhta energia sektorisse üle. see on oluline hüpe. igal juhul suur aitäh kommentaaride eest! suur aitäh teile! Aleksandra, palun! suur tänu! Äh, austatud parlamendiliikmed, suur aitäh teie kommentaaride eest. mul on hea meel, et Energialiidu mõte äh, on teie seas ka äh, pinda so,, soodsa pinna leidnud, te tunnete, et see on vajalik, see äh, nõuab muidugi otseseid samme et see teoks saaks, järgmisel nädalal äh, kohtutakse volinikuga ja teile, härra Martin, võiksin öelda, et ma täiesti mõistan teie muresid, eriti äh, kui te räägite, et inimesed võivad töö kaotada, ettevõtted lähevad Euroopast ära, kui on tegemist äh, suure sammuga taastuvenergia suunas. mina olen pärit riigist, kes sõltub suuresti kivisöest, meie kaevandustööstus on ähm, väga aktuaalne teema, töötajate olukord võib halveneda, aga ma arvan, et tuleb õige tasakaal leida töökohtade tagamise ja äh, taastuvenergia suunas liikumise suunas äh, või taastuvenergia suunas liikumises Äh, nagu te ise ütlesite, see on vajalik, ma ei tea, kas teie kuulsite, aga äh, Costa Rica, nagu ma eile lugesin, kasutab juba üheksakümmend seitse protsenti äh, kogu tarbitavast energiast just taastuvenergiana. see on väga huvitav näide, tänan. Grazie, eh, penso che sia stato molto mm, interessante per chi ha seguito. suur aitäh, see oli väga huvitav eh, mõttevahetus. väga tore oli kuulda värskeid mõtteid ja seda informatsiooni, mida te meiega jagasite. Läheme nüüd järgmise eh, vooru juurde see on ka oluline, see on oluline meie komisjoni ja Euroopa jaoks. räägime innovatsioonist ja digitaalühiskonnast, need on väga aktuaalsed teemad ja tahaksin nüüd siin meenutada kolleegidele, kes hiljem saabusid, et need noored kellega me siin kohtume, nad on äh, Strasbourgis äh, käinud välja noorteüritusel kuussada uut värsket ideed ja öö, üks teema, millega noored tegelesid, oligi digitaalühiskond. Sääles, palun. minu ettepanek on kannustada Euroopa Liidu liikmesriike võimaldama vaba wifi enamuses avalikes äh, paik-, pankades, avalikus ühiskondlikus transpordis, see tähendab seda, et tuleb interneti ligipääsu in, investeerida. Eestia on e-riik, tal on juba hüüdnimi, sellepärast et internet on nii levinud. USA-s on see väga oluline, me teame, kuidas paljud riigid investeerivad sellesse, et järjest rohkem oleks võimalik vaba internetiühendus. kes siis maksab selle eest? internetigigandid on avalikult öelnud, et nemad saavad ainult kasu sellest, kui tõesti äh, avalik wifi oleks tasuta. mina ütleksin, et äh, kui äh, luua era- ja avaliku sektori partnerlus, kus ühendavad jõud valitsused ja internetifirmad, siis saavad erinevad sektorid ühiskonnas sellest kasu, näiteks ühiskondlik transport äh, ja nii edasi. see era- ja avaliku sektori partnerlus võib aidata kaasa ka tasuta wifi hotspotide loomisele. suur aitäh! teine mõte, millest ma tahaksin teil rääkida, puudutab digitaaldemokraatiat. mina usun, et äh, meil on olemas vajadus äh, luua struktureeritud äh, online avalik ruum, mis kaasaks kodanikke ühiskonna tegemistesse, otsuse tegemise protsessi mina usun, et tehnoloogia arenguga, mis mõjutab nii palju, äh, paljusid valdkondi meie elus, näiteks äh, pangandus, äh, ostud internetis ja nii edasi, et see on kõik oluline, aga internet võib kaasa aidata ka avaliku, avalikkuse kaasamisele äh, demokraatlikusse otsustusprotsessi ja tõesti otsuse tegemisel võiks rohkem eh, digitaalseid vahendeid kasutada, näiteks online hääletamine, online eh, konsultatsioonid. kahjuks praegu kasutatakse internetivahendeid nii liikmesriikides kui Euroopa tasandil veel vähe. kõige sagedasem vabandus selleks on või õigustus on see, et meil ei ole korralikku infrastruktuuri. ja eh, tuuakse esile ka interneti turvariskid. ja seetõttu paluksin teid, ITRE komisjon ja Euroopa Parlament, et viiksite läbi äh, uuringu nendes küsimustes, mis aitaks siis hiljem vormida ettepanekuid, et välja arendada vastavad struktuurid, mis võimaldavad meil rohkem Internetti ära kasutada turvaliselt, selleks, et luua tõesti avalik ruum Euroopa Liidu kodanikele internetis. suur aitäh, Aleksandra! väga tähtis teema ja väga keeruline teema. veel üks mõte, mis meile esitati, äh, oli äh, tehtud Patrick Henneli poolt ja see puudutas digitaalmajandust. palun, Patrick. suur aitäh. investeeringud digitaalmajandusse on üks äh, peamisi mõtteid, mis, millega ma kokku puutusin, kui ma uurisin, kuidas oleks võimalik investeerida internetitehnoloogiasse, kuidas arendada tehnoloogiat nii, et tõesti majandus tõhusamaks muutuks ja me peame mõtlema sellele, kuidas digitaalmaailm on arenenud, see arengud on olnud tohutud. nüüd on kaasatud ka äh, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid muide. muide, seitsekümmend protsenti töökohtadest ongi VKE-des äh, ja kui nüüd investeerida äh, digitaalmajandusse, siis need väikeettevõtted saavad kõige rohkem sellest kasu suurettevõtted investeerivad praegu digitaaltehnoloogiasse tohutuid summasid. Äh, Richard Branson teatas mõni päev tagasi, et ta loob ettevõtte, mis aitab äh, viim-, lähiaastatel rohkem satelliite kosmosesse viia, kui praegu üldse äh, seal satelliite liigub ja ta saab aru, et et, et see mõjutab miljoneid inimesi, see mõjutab nende elu, majandust. USA, Google Fiber. on otsustanud, et internet peaks olema kättesaadav madala hinnaga, just ülikiire internet peaks olema madalama hinnaga kättesaadav inimestele. Eh, un... suur aitäh, Patrick! ja veel üks mõte. Osiris Huppel, palun, räägi meil sellest. minu ettepanek on võtta vastu õigusakt, mis võimaldab ettevõtetel, kes eraandmeid töötlevad, tegutseda selgete tingimuste alusel selleks, et oma öö, tarkvara kasutada. ja öö, seda sellepärast, et praegu kui keegi kasutab teatud, teatud tarkvara, siis seda tehakse öö, kindlatel tingimustel, tingimused on aga väga keerulised, et äh, neid on liiga palju. me arvame, et kusagil peaks olema kirjas see, et äh, aktsepteerides kasutamise tingimusi võimaldab informatsiooni kasutada ka kommertseesmärkidel ja kolmandate, äh, kolmandatele osapooltele edastades. muidugi tingimusel, et tarbijat ei ekspluateerita. minu meelest keegi ei loe neid sadu lehti tingimusi, kui teil, teilt nõutakse mingi tarkvara puhul okei okay klikkimist. suur aitäh! vaatan, et kolleegid hakkavad elavalt reageerima, teie mõtted on olnud huvitavad. palun, kolleegid, kommenteerige neid noorte mõtteid meie äh, teisest voorust. kõik kasulikud mõtted, palun. proua Kappel, palun suur tänu, et digitaalagenda teemal võtsite sõna, minu arust on see väga oluline aspekt, ka siin näen ma, et siin on väga suur nõusolek ka meie poolt, räägiti siin äh, intellektuaalomandi õigusest ja ka interneti turvalisusest, mõlemad väga olulised teemad, millega tegeleb ka Euroopa Parlament. Äh, volinik Oettinger ütles, et esimesel poolaastal püüab ta äh, leida intellektuaalomandi õiguse küsimust mingi lahenduse. edasi äh, äh, interneti turvalisus. Äh, eile räägiti meile Läti eesistuja esindaja transpordiministri poolt, et rändlustasude eesmärgiks on neil järgmise kolme aasta jooksul need üldsegi ära kaotada. nii et Äh, loomulikult äh, ligipääs äh, internetile on kindlasti väga oluline, Eesti on siin kindlasti mootoriks, Läti samas tihedalt kannul. ma arvan, et lig-, vaba ligipääs internetini on väga oluline ja ka Euroopa Parlament võtab siin vastavaid algatusi. üks väga olulisi teemasid, millest ka Patrick rääkis, investeeringud digitaalsesse taristusse maksavad jah raha Ehm, meil on algatused planeeritud Junckeri paketi eh, raames kolmsada viiskümmend miljardit eurot investeeringuid, mis eh, peaksid eh, voolama Euroopa Liidu majandusse järgmise kolme aasta jooksul. digitaalsesse taristusse investeerimine on täpselt samuti väga oluline, sellepärast et muidu koostalitlusvõime ning digitaalne liit üle kogu Euroopa Liidu ei ole võimalik ilma investeeringuteta nii et äh, need algatused on väga head ja mul on väga hea meel, et äh, noortealgatused äh, lähevad samas suunas, millest juba ka Euroopa Parlamendis räägitakse. kolleeg Zorinio, prego. kolleeg Seni-, Serinio, palun. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt öelda tunnustavaid sõnu nendele noortele, kes suurepärastele ideedele tulid ja need meile ka ette kandsid ma arvan, et need kaks mõlemat olulist suurt teemat, millest me ITRES räägime, nimelt energiaülekanne ning digitaalne maailm, need on uued hoogustavad mootorid, mis tööhõivet ja majandust kasvatavad Euroopas. see on uus tehnoloogiline laine ja uus tasakaal ka globaalsel tasandil, mida seejärel saavutatakse. Need ideed mida on äh, arendanud ja ette kandnud need kuus tuhat noort äh, Strasbourgis, on väga toredad ja meie neid ka toetame. digitaalses maailmas äh, on kindlasti esimene samm see, et tehnoloogia on kõigile kättesaadav. on väga palju erinevaid ideid, kuidas seda teha saaks, aga pärast seda on vaja meil ka loomulikult inimesed ette valmistada selleks, mitte ainult noored inimesed, see on lihtne, aga mitmetes Euroopa piirkondades tuleb meil tagada et ka vanemad inimesed saaksid ligipääsu tehnoloogia vahenditele. Neil peavad olema ka vastavad oskused. ja siis on vaja meil ka vastavat demokraatilised arengud äh, ette valmistada ma tahan ka hoiatada teid digitaalse demokraatia ohtude eest, see on muidugi väga huvitav võimalus ja väljakutse, aga kui on erisused näiteks ligipääsus ja oskustes inimeste vahel, siis jõuame me lõpuks sinnani, et digitaalne demokraatia äh, teeb topeltpiirangut äh, ühiskondadele, sest et need, kes on paremini ette valmistatud, neil on oskused, kellel on lihtsam ligipääs, saavad rohkem sõnajõudu ja kaalu, ka majanduslikku kaalu, nii et äh, see on digitaalse eh, demokraatia puhul ohuks, eh, see võib siis teatud inimgrupid üldse välja lülitada demokraatias osalemiselt, osalemisest. nii et eh, kõik on vaja ette valmistada, siis alles saame me edasi minna, aitäh. Grazie, grazie e. Se non ci sono altri interventi? suur tänu, kui ei ole rohkem sõnasoovijaid, ütleb proua esinaine, siis tahaksin mina omalt poolt ka Alessandrale sõna anda Äh, digitaalse demokraatia teemal. nimelt on siin äh, palju erinevaid võimalusi ja lisavõimalusi. aga äh, loomulikult seda peab nägema kõik turvalisuse vaatevinklist ja garanteeritud peab olema see, et digitaalse demokraatia võimalused rakenduvad praktikas ka nii nagu vaja. selleks on vaja ka välja Äh, erinevaid väljakutseid äh, kõigepealt äh, täita, nimelt viia läbi uurimistegevust ja uurida täpselt, kuidas see toimuma hakkaks. nüüd olge head kolleegid, palun vaadake siiapoole, kuulake, mida meie noored kolleegid siin ütlevad, meil on suurepärane võimalus rääkida praegu siin täna Euroopa noorte kodanikega ja minu arust on väga oluline, et te hindaksite seda võimalust. ja see on ka meie saaliteenijatele mõeldud, see teade meie programmi järgi on nüüd äh, seis järgnev. meie kolm panelisti saavad nüüd äh, minutiga omaenda muljeid äh, ette kanda. kõigepealt annan sõna Aleksandrale ja siis teiste, teistele. suur tänu, proua esinaine! suur aitäh teie sisendi eest ja suur aitäh, et olete meiega mõtteid vahetanud tahaksin viidata härra Sorinio märkusele, mis puudutab digitaalset demokraatiat, seda, et tegemist võib olla ka riskiga, kuna osalemine võib olla erinev ja see võib ehk isegi teatud inimrühmadele mõjuda diskrimineerivalt. ma saan aru teie murest, aga ma arvan, et sellel on tegelikult hoopis vastupidine mõju. sest praegu me näeme, kuivõrd äh, palju lähevad tagasi traditsioonilised demokraatlikud võimalused, mida inimesed kasutavad. valimisosalus on väga madal, eriti just noorte äh, osas. Äh, väga palju inimesi ei ole poliitilise parteide liikmed ainult, ainult kaks protsenti noortest kuuluvad äh, mingisse parteisse nii et see kodanikude osalus enamasti toimub just veebi vahendusel. ma arvan, et digitaalsed tööriistad ja võimalused ei asenda täielikult äh, traditsioonilisi võimalusi hääletada. kui inimestel ei ole ligipääsu internetile, siis loomulikult see inimene peaks minema ikkagi äh, valitsus, valimisjaoskonda ja hääletama traditsioonilisel meetodil. Neil peab olema see võimalus. aga äh, nüüd äh, on digitaalsest demokraatiast saanud väga suur võimalus, et seda diskrimineerimist vähendada, suurendada läbipaistvust ja äh, tagada indiviididele ligipääs äh, saada osa otsustusprotsessist ja traditsioonilisel meetodil see sageli leiab suletud uste taga aset. aitäh! suur aitäh, Alessandra! Patrik Hennelil on nüüd sõna, palun. suur tänu, esinaine tulla tagasi selle juurde, mida proua Kappel ütles. et jah, ma olen lugenud äh, Junckeri investeerimiskava ja seda, kuidas investeeringuid püüakse suunata ka digitaalsetesse tehnoloogiatesse. üks asi, mis vahel jääb märkamata siin, on see, et äh, loomulikult on kõik siin osalised, mina püüan oma panuse anda, teie esindate Euroopa Liidu kodanikku äh, parlamendis, aga ka ettevõtted tahavad ka olla kaasatud äh, igal moel, mis võimalik. on väga palju ettevõtteid, kes saavad äh, väga palju kasu digitaalsetest tehnoloogiatest, nad on äh, ka valmis investeerima ja panema oma raha kaalule, nii et kõik see ei pea meie maksumaksja taskust tulema ja ma saan aru ka sellest, kuidas kiired muutused digitaalsete tehnoloogiate valdkonnas võivad luua lõhe Äh, nooremate ja vanemate vahel või nende inimeste vahel, kellel on paremad tehnoloogia äh, kasutamise oskused ja need, kellel ei ole. aga te näete, et äh, tehnoloogiad, mida välja arendatakse, püütakse teha sellisteks, et nad oleksid kasutatavad igaühe poolt ja et nende kasutamine oleks mõistlik, aitäh! suur tänu! ja järgnevalt Süüris Hupel saab veel sõna viimasena. tal on minut aega veel oma mõtete avaldamiseks. suur aitäh teile tähelepanu eest ja suur aitäh Austria parlamendi liikmele just konkreetsemalt ka selle eest, et ta minu ettepanekule koheselt reageeris ning tõi Läti näite. me jõuame sellisesse ühiskonda, kus eh, interneti ligipääs on aina laialdasemalt kättesaadav. Eh, võrguühendus on enamasti tasuta ja me hindame seda, internetile ligipääs on eh, muutunud väga oluliseks meie elu osaks. meil on see oma riigis ja me tahame, et see oleks ka mujal. kui Euroopa integreerub päevast päevas aina rohkem, Äh, siis välismaale reisimine ja endiselt äh, wifi ühenduse äh, olemasolu on meile väga kasulik. ma tahaksin, et te uuriksite internetioperaatorite ja hiiglaste võimalusi, sellepärast et see on kõigile kasulik inimestele tervikuna ja ka noortele. suur tänu Äh, tegemist oli tegelikult väga erilise kohtumisega täna teiega. Äh, jõuame lõpule selle kohtumisega. tahaksin äh, veel proua Kutškale anda sõna, kes võtab selle diskussiooni kokku ning just räägib ehk sellest suurest sündmusest, mille me Strasbourgis alutasime, alustasime ja mille järelmeetmed need kuulamised nüüd on suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt ma tahaksin tänada teid kõikide noorte poolt, kes Euroopa noorteüritusel osalesid. suur aitäh selle võimaluse eest ja suur aitäh võimaluse eest teiega täna aru pidada. ma tahaksin eraldi tänada teie hulgast neid, kes olid äh, siin koosolekusaalis juba algusest peale. ma usun, et äh, tänane kuulamine on esimene samm äh, sellel teel, et te suhtlete rohkem noorte inimestega, loodame teie toetusele, loodame, et te äh, rakendate ka tõeliselt seda, mis on ette pandud. Äh, noored inimesed on siin täna ja praegu, ei ole tegemist ainult tulevikuga, vaid me oleme siin praegu valmis ja võimelised tulevikku looma, olema teiega dialoogis, leidma lahendusi nendele väljakutsetele, mis täna Euroopa ees seisavad. ja seetõttu ma loodan, et te kaasate noori konsultatsioonidesse oma töösse ja kutsute meid ka teistele kuulamistele me tahaksime julgustada teid ka sellele, et töötage eh, tihedasti koos noortega või isegi eh, liituge eh, noorterühmaga Euroopa Parlamendis, kes konkreetselt tegelevad noorte inimeste küsimustega. Euroopa noorteüritus oli kindlasti pretsedendiks noorte osalemisel. kuus tuhat inimest kogunes Strasbourgi eelmise aasta mais ning see oli noorte vabakonna väga eriline üritus. me loodame selle sündmuse jätkumist kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja kahe, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. ja me loodame ka sellele, et te olete ka nendel äh, kohtumistel kohal. austatud kolleegid. Need inimesed siis kes ähm, on seljaga meie poole, ma palun, et äh, istuge palun kohale. ma usun, et äh, see oleks ka austusavalduseks tegelikult äh, nende inimeste vastu, kes meie ees on. noored inimesed töötavad täna meiega koos ja selleks, et meiega koostööd teha, nii et olge head. jätkab Preili Klutška. suur aitäh ma tegelikult juba ütlesin ära kõik, mis mul öelda oli. nii et äh, loodan, et kaasate noori inimesi, teete aktiivset koostööd äh, meiega ja loodame, et saame võimaluse teiega suhelda tihedamini. töökat päeva teile! niisiis, äh, tahaksin veel lisada, Äh, sellele äh, igati ära teenitud aplausile. kui tore oli, et te täna meie üritusel osalesite, see on suurepärane näide sellest, kuidas noortele inimestele meeldib osaleda institutsioonide töös ja ma kinnitan, et teie jõupingutused ei lähe raisku, me kasutame teie panust ning äh, kõigepealt tahaksin paluda anda meie komisjoni esimehele härra Puusekile oma mõtted ja seisukohad kirjalikult edasi ning siis saab meie komisjon neid tõesti hästi ära kasutada, esitame need mõtted kolleegidele, kes täna otse teid siin kuulata ei saanud, tegemist on tõesti seisukohtadega, mis on meie töö jaoks asjakohased, need on uuenduslikud ning ma arvan, et oleks väga kasulik, kui nad oleksid meile kõigile kättesaadavad, ma ei räägi seda lihtsalt niisama vormi pärast, ma olen äh, veendunud, et äh, see on tõesti oluline, kõik, kes teid kuulasid, said aru, kuivõrd olulised need asjad olid, millest te rääkisite. me tõesti kasutame teie ideesid oma töös, nii et, et veel kord suur aitäh selle eest, et te täna siia tulite äh, tegemist oli siis sellise Äh, äh, etapiga äh, pikemas, pikemas ettevõtmises. seitse tuhat noort inimest olid Strasbourgis kohal. niisiis te nägite siin väga palju inimesi saalis edasi-tagasi sõelumas, see on sellepärast, et meil seisab ees väga keeruline hääletus meie kolleeg härra Tajani on valmistanud ette raporti ja nüüd algab meil siis selle raporti hääletus ja see raport puudutab väga palju tööstust ja kliimat, kõiki neid asju, millest äh, Äh, räägitakse ja see äh, jutukõmin saalis ei olnud mitte sellepärast, et inimesed ei pööra teile tähelepanu, vaid sellepärast, et äh, inimesed arutasid, kuidas hääletada, nii et, et ma vabandan, kui teie esinemist natukene segati, aga tegemist on tõesti asjaga, mis on seotud väga olulise teemaga ja me tõesti hindame seda, et te täna siin olite ning äh, ma arvan, et kui kõik teie seisukohtadega tutvuvad, siis nad mõistavad, kui olulised need olid, aitäh! Eh, eh, kallid kolleegid, daamid ja härrad, alustame hääletusega. Eh, tahaksin öelda, et kõigepealt teeme katsehääletuse. palun pange oma hääletuskaardid masinatesse. mina enda oma ei kasuta täna. aga teie peaksite siis tegema katsehääletuse ja hääletame minu küsimus äh, elektrooniliseks hääletuseks on, kas teile meeldib ITRE komisjon, vastake eh, jah, ei või erapooletu. palun Too many. Five too many. So. Eh, liiga palju on neid hääletajaid, kallid sõbrad. Michal, sina võid ära minna. Well uh,, four too many. neli inimest on liiga palju hääletamas uh,. Three too many. nüüd on kolm ülearu hääletajat. The voting list on not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 tulemus viiskümmend kolm on poolt, neli on vastu ja kuus erapooletut. You... järgmine küsimus on, kas teile meeldib Euroopa Liit? aga seda teeme järgmise hääletuse ajal, nii et, et valmistuge vastama sellele küsimusele, see pole väga kerge, aga nüüd alustame siis hääletust eh, nagu te teate, tegemist on siis tõesti väga olulise raportiga, Antonio Tajani raport, mis puudutab äh, Äh, turu stabiilsusreservi loomist ja tööd ja see reserv on seotud siis Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside kauplemise süsteemiga ja teatud direktiivide muudatusega on tegemist ja alustame nüüd siis hääletus, muudatus kuusteist. ja esimees jätkab nüüd poole jageles, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud tagasi lükatud. kompromiss üks A, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda elektrooniliselt, niisiis elektrooniline hääletus rahvaparteist on üks hääletaja ülearu. nüüd on asi korras. hääletus on lõppenud. niisiis kolmkümmend poolt, kolmkümmend kaks vastu, kolm erapooletut. tagasi lükatud. kompromiss üks B, kes on poolt? kes on vastu? jällegi peame kontrollima elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jällegi üks Rahvaparteist hääletaja üle aru. nüüd on asi korras, hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend üks vastu, kaks erapooletut, vastu võetud. muudatus kuuskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, heaks kiidetud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend seitse langeb ära, kompromiss kaks B, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaks A, kes on poolt, vastu, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletame kompromissi kaks A. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada neli nüüd, kes on poolt? kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üheksa, kes on poolt? kes on kuuekümne üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kümme, kes on poolt, vabandust, kontrollime elektrooniliselt muudatust kuuskümmend kaks. elektrooniline hääletus, muudatus kuuskümmend kaks üks rahvaparteist jällegi ülearu. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend kaks on tagasi lükatud ja nüüd muudatus sada kümme, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend, muudatus kuuskümmend kontrollime elektrooniliselt ka muudatust sada kümme. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatus kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt. kuuskümmend elektrooniline kontroll, hääletus on alanud üheksakümmend viis nüüd. siin on suuline muudatusettepanek ALDE fraktsioonilt. kas te olete suulise muudatuse vastu? niisiis suulist muudatust ei tule. muudatus üheksakümmend viis ilma suulise muudatuseta. kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. Al-, alustame hääletust. hääletus on nüüd lõppenud, üks rahvaparteist jälle üle aru. see on juba tüüpiline. nüüd on asi korras, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm A. kes on poolt? kes on selle poolt, kes on vastu. me peame seda elektrooniliselt kontrollima. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. kolm B, kes on poolt? vastu kontrollime vabandan. et hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, heaks kiidetud. kolm C, kolm muudatu-, kompromiss kolm C, kes on poolt? vastu ja jällegi peame kontrollima, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. ja tagasi lükatud kaheksakümmend kaks. muudatus kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud samuti. kompromiss üks C kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üheksakümmend üks järgmisena ja üheksakümmend kaks ka. Need on identsed. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, samuti tagasi lükatud muudatus üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. seda peame kontrollima elektrooniliselt. üheksakümmend neli hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus sada üksteist. sada üksteist. muudatus neliteist on tagasi võetud, nii et hääletame muudatust sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm. ei, me näitame kaheksakümmend nelja nüüd, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kümme, muudatus kümme, kes on poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. palun tõstke oma käsi korralikumalt. sada kaheksa. Ah, see oli identne, seda ei pea enam hääletama. üksteist siis. üksteist, kaksteist koos. kes on poolt? vastu? tõenäoliselt tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatus sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, kontrollime rahvaparteist jälle üks hääletaja ülearu. aitäh. hääletus on nüüd lõppenud. see on ka heaks kiidetud, sada kolmkümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud nüüd kompromiss kuus B, kes on poolt? kuus B. B nagu puusek. kuus B. kes on vastu? elektrooniline kontroll kas võib hääletuse sulgeda? jah. heaks kiidetud. muudatus kakskümmend neli nüüd. kes on poolt? kakskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud kas kontrollime kahtekümmend nelja? hästi, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend neli on vastu võetud. ma ju ütlesin, et vastu võetud. Okay, compromise aid is the next, compromise aid um,. Ähm, kallid kolleegid, järgmine kompromiss kaheksa. hääletame nüüd kompromissi kaheksa. kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? hästi, kontrollime, hääletus on alanud kompromiss kaheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on siis lõppenud? tagasi lükatud. kompromiss seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? sada neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm, siin on suuline muudatusettepanek raportöörilt, härra Tajani. palun tutvustage oma suulist muudatusettepanekut. aitäh, esimees, suuline muudatusettepanek niisiis, tegemist on suulise muudatusettepanekuga, mille osas leppisime variraportööridega kokku, otsustasin viia kõik viited artiklile kümme A ETS direktiivist mujale. niisiis hääletame suulise muudatusettepanekuga, muudatusettepanek kolm koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend viis on tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime neljakümmend üheksat elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. jah, pidime kontrollima. nelikümmend kaheksa ja kuus, mõlemad langevad ära. ja kuus on tagasi võetud ka veel. niisiis, lõpphääletus. jah, palun. aitäh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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen. kallid sõbrad, daamid ja härrad. Uh, kui selle komisjoni juhataja, palun ma, et te jääksite oma kohtadele ja tegelikult ma ise olin esimene, kes oma koha pealt ära läks nii et, et ma annan teile kõigile andeks selle, et te siin ringis sebite, see oli vajalik Äh, vaja oli minna ja konsulteerida, mida teha sellise olulise hääletuse puhul. meie peamine nõunik ITRE komisjonis äh, andis mulle nõu, et et ma selle asemel, et rääkida segamini poola ja inglise keelt, peaksin rääkima inglise keelt ja ma arvan, et tal oli õigus. nii et, et kahju, et ma ei saa kõnelda emakeeles, see teeb olukorra minu jaoks keeruliseks aga olgem pragmaatilised ning jah, palun. lugupeetud esimees, ma arvan, et komisjoni esimesena on teil õigus kõnelda poola keeles. ma saan aru, et teie nõuniku nõuanne on, et te räägiksite poola keeles kogu aeg ja ma võiksin teilt, tahaksin teilt paluda ühte asja, et kui te kontrollite hääletusi Eh, kui te kontrollite hääletusi, eh, siis eh, andke ka märku, millist muudatusettepanekut me kontrollime, sellepärast et me väga keskendunud ei ole. ning kui tegemist on kontrolliga, siis on teada, vaja teada, mida me kontrollime. ma ei kaeba üleüldse, ütleb härra Puusek. kõik on korras, me saame hakkama. ning nüüd viimane hääletus on elektrooniline, lõpphääletus elektrooniliselt. hääletame siis kogu seda raportit härra, härra Tajani raportit hääletame nüüd elektrooniliselt ja hääletus on alanud. rahvaparteist jällegi üks hääletaja ülearu. mul on väga hea meel, et ka lõpphääletusel Rahvapartei jääb endale truuks ja üks on ülearu. nüüd on kõik korras, kas hääletuse võib lõppenuks lugeda? jah. ja see on tagasi lükatud Okay, maybe we don't give it up. 28 in favor. Okay. Well, historical. ajaloolise tähtsusega hääletus. nagu te näete. It will be not only you, you know it's very. nagu te näete, on tegemist väga olulise tulemusega mitte ainult lõpphääletus ei ole oluline, vaid ka kõik eraldi hääletused siin sees olid, kõik muudatused olid väga olulised. tegemist on kõige olulisema nõuandega selle paketi kohta ITRE komisjonilt. niisiis iga üksik hääletus, kõik kompromissmuudatusettepanekud, kõik tulemused on äärmiselt olulised. ning kui soovite siis jätkame härra Puusek, härra Dajanil ei ole nüüd mandaati ja seda me ei saa lubada. see arvamus lükati tagasi, jah, teil on õigus, see arvamus lükati tagasi, ütleb härra Puusek. hästi, aga me arutame seda teemat eral-, edasi, äärmiselt oluline on arvestada selle lõpphääletuse tulemusena ja see lõpphääletuse tulemus oli negatiivne, olen teiega nõus, et jah, mandaati pole. kas läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, kas te olete valmis? teda. Gentlemen. daamid ja härrad, ma palun, et te, et me teeksime viieminutise pausi, aga kui keegi ei taha siia saali jääda, siis palun jah, lahkuge saalist kallid kolleegid, daamid ja härrad. alustame nüüd järgmise päevakorrapunkti käsitlemist uh,. alustame järgmise päevakorrapunktiga ma palun, et sellest tohutu suurest saalist lahkuksite, kui teid järgmine päevakorrapunkt ei huvita. kolleegid ALDE fraktsioonist, palun. palun kaduge siit saalist. You see, so hot discussion uh,. Next voting will be in next month järgmine hääletus on järgmisel kuul, nii et, et siis saame jälle nautida seda palavikulist õhkkonda. niisiis, aitäh! ja nüüd alustame järgmise päevakorrapunkti käsitlemist. tegemist on kolmeteistkümnenda päevakorrapunktiga kolmeteistkümnes päeva äh, korrapunkt äh, eesistujamaa külaskäik, meil on kohal Läti majandusminister Taanaris Nietse Ozola. tema äh, vastata, vastutab ka tööstuse, energeetika ja konkurentsivõime eest. tere tulemast, proua minister! ning tahaksin vabandada Äh, selle õhkkonna eest, mis siin äh, valitseb ja me oleme oma ajakavaga ka ajast maha jäänud. ning äh, paluksin, et te tutvustaksite Läti eesistumise prioriteete tööstuse, energeetika ja konkurentsivõime vallas, niisiis kolmes valdkonnas ning ühiselt on meil siis aega mõttevahetuseks tund aega niisiis, äh, äh, võib-olla teete kümneminutise sissejuhatuse, palun. aitäh, esimees, daamid ja härrad, ma mõistan, et teil toimus väga oluline hääletus ja emotsioonid on laes, aga mul on tõesti väga hea võimalus, et ma saan olla siin ITRE komisjoni ees ning tutvustada teile äh, Läti eesistumise prioriteete, energeetika, konkurentsivõime ja tööstuspoliitika valdkonnas. me kõik saame aru, et maailm on väga palju muutunud, muutuste tempo on väga kiire, kõik muutused on väga dünaamilised ja kõik inimese eluvaldkonna äh, Äh, valdkonnad muutuvad ja see mõjutab meie kodanike tulevikku, nende heaolu, nende julgeolekut ning samuti Euroopa konkurentsivõimet üldisemalt. me teame, et maailm nii-öelda muutub lamedamaks Äh, kui Euroopa tahab olla ühtne, kui me tahame näidata üles ühtset poliitilist tahet ja konkreetseid tegusid, siis meie oleme valmis andma oma panuse, me tahame edendada Euroopa ühist tegevusala just nimelt minu pädevusse kuuluvates valdkondades. lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt alustaksin energeetikapoliitikast. Äh, peamine teema Läti eesistumise ajal on Äh, vastupanuvõimelise energialiidu väljatöötamine, meie näeme seda äh, kõikehõlmava väga olulise projekti, projektina, projektina, mis on väga oluline Euroopa Liidu jätkusuutlikuks energiapoliitikaks. me ootame süva, põhjalikke arutelusid sellel teemal, edukas energialiik liit peaks kindlustama meie jõupingutusi mitmes valdkonnas ja need valdkonnad on järgmised. kõigepealt tuleb äh, ühendatud ja hästi toimiva energiasiseturu väljatöötamine lõpule vii-, lõpule viia, see on Energialiidu üks põhikomponent, siis energia juhtimine, me alustame ri-, regionaalsest koostööst, äh, siis äh, me peame suutma ennast ise varustada ja eh, suutma vastu panna tarnehäiretele ja seda me saame teha niimoodi, et edendame taastuvenergia kasutamist, kodumaiste ressursside kasutamist, samuti tugevdame vastastikust eh, solidaarsust, eh, mitmekesistame tarneteid ja mõjutame ka nõudlust ning samuti on meil vaja hästi koordineeritud energiadiplomaatiat see on üks protsess, millesse tahaksime kaasata kõiki sidusrühmi ja äh, energiasektoris tegutsejaid mõned, mõne nädala pärast, kuuendal veebruaril korraldame konverentsi Energialiidu teemal eh, Riias. sinna tuleb kokku ligemale nelisada energeetika valdkonna esindajat ning meie peaeesmärk on Äh, arutada siis just nimelt Energialiidu sisu, sellepärast et meil on erinev arusaamine sellest, mis see on või peaks olema. me tahame tagada taskukohast ja jätkusuutlikku energiat oma tarbijatele ja tahame käivitada nõndanimetatud RIA protsessi Energialiidu loomiseks ja ootan viljakaid arutelusid sellel konverentsil ning tahaksin teid, kes te selle teema vastu huvi tunnete, samuti sellele konverentsile kutsuda korduvalt on öeldud, et, et energialiit ei peaks dubleerima juba olemasolevaid struktuure. energialiit peaks viima energeetikapoliitika uuele tasemele, uuele tõhususele. niisiis, tegevuskava peab olema tõesti kõikehõlmav selleks, et Riia protsessist oleks energeetikasektorile ka mingit kasu üks äh, pakilisi küsimusi, mis lähitulevikus tuleb lahendada, on usalduse loomine ning vastastikuse solidaarsuse edendamine liikmesriikide vahel, juhul kui toimuvad tarnehäired. Äh, see on eriti pakiline, äh, arvestades toimuvaid arenguid. me Äh, arutame ka infrastruktuuri teema, tagamaks äh, hästi toimivat üle-euroopalist energiaturgu. kuna energia ei hakka liikuma ja ka see liikumine ei lõpe Euroopa piiridega, siis on meil väga hea, väga vaja ka hästi koordineeritud energeetikadiplomaatiat ning äh, meil on vaja üha rohkem arendada globaalset energiaturgu, et luua kõigile võrdseid tingimusi eesistujamaa teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et välja töötada ka ühtne Euroopa Liidu seisukoht kliima ja energeetika küsimustes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimuvaks Pariisi kliimakohtumiseks eh, varustusallikate mitmekesitamine, taastuvenergiaallikate suurem kasutamine ning meie eh, nõudluse vähendamine, eh, suurem arendus ka teadus ja, rõhuasetus ka teadus- ja arendustegevusele on Äh, väga olulisteks komponentideks meie jaoks. samuti pöörame tähelepanu äh, juhtimisele, nagu ma juba ütlesin. meie teeksime ettepaneku, et peamiseks äh, lähtepunktiks on regionaalne koostöö. meil on positiivne kogemus Läänemere vastastikuste ühenduste programmiga ja see võiks olla ka eeskujuks teistele Euroopa Liidu regioonidele nii palju nüüd Energialiidust, mis puudutab energia, meie sõltuvust välismaisestest energiaallikatest, siis eesistuja oma eh, tervitab eh, energiavarustuskindluse strateegiat eh, ja seda, et see on pidevalt valitsusjuhtide kohtumiste päevakavas selle teemaga tuleb tegeleda võimalikult kõrgel poliitilisel tasandil, seni kui saavutatakse edusamme ning õpitakse kogemustest, nagu näiteks Ukraina-Venemaa konflikt niisiis oleme äh, tänulikud Euroopa Parlamendile selle töö eest, mida Euroopa Parlament antud teemal on teinud, te olete koostanud algatusraporti, ma tean, et te eile arutasite seda teemat ning mina omalt poolt võin teile kinnitada, et äh, edusammud äh, energeetika vallas on meie eesistumise eesmärgiks. nii palju siis üldisest energiast kõiki neid äh, komponente arutame energeetikanõukogus ja märtsikuisel ülemkogul ja juunis samuti ning koostame ka järeldused siis konkreetsete meetmete osas ja ettevalmistav töö on juba käimas. daamid ja härrad, ja nüüd räägiksin tööstusest, äh, sellepärast et äh, meil kõigil on üks ühine huvi, me tahame edendada majanduskasvu, luua töökohti ja edendada konkurentsivõimet Äh, ning ma tahaksin öelda, et äh, industrialiseerimine ja tööstuse konkurentsivõime on meie ühine prioriteet. Läti oma eesistumise ajal keskendub digitaalsele ühisturule, äh, tööstuse digitaalsele muutumisele ja samuti rahale juurdepääsule ja tööstuse lülitamisse kõigisse poliitikatesse Äh, äh, indus-, tööstuse digitaliseerimistegevuskava eesmärk on suurendada digitaalseid oskusi ja edendada digitaalsete vahendite kasutamist ka läbi parema õigusloome. Euroopa äh, Liit peaks olema juhtrollis tööstuse digitaliseerimisel, me peaksime jõudma järele uutele arengutele ja hoidma ära ajude äravoolu. digitaalne tegevuskava on Äh, üsna äh, tuntud teema olnud juba mõnda aega ja Läti eesistujana soovitaks, sooviks selles valdkonnas ka mingeid konkreetseid tulemusi saavutada ja tahaksin teavitada teid ka tervest reast meetmetest ja üritustest, mis Läti eesistumise ajal toimuvad selleks, et edendada tööstuspoliitikat. kõigepealt meil on plaanis korraldada poliitiline arutelu digitaalse ühisturu tuleviku teemal konkurentsinõukogus teisel märtsil ja selle poliitilise arutelu tulemused peaksid juhtima tähelepanu siis äh, tööstuse võimalustele ja väljakutsetele digitaalses keskkonnas. lisaks sellele paneme rõhku ka Euroopa Liidu tööstuse digitaliseerimisele ja digitaalsele ettevõtlusele äh, konkurentsiministrite mitteametlikul kohtumisel kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal märtsil Riias ja see mitteametlik äh, formaat võimaldab meil siis mõtteid vahetada ning astuda ka mingeid konkreetseid samme selleks, kuidas Euroopa Liidu tööstuse poolt need potentsiaali ära kasutada ja selle konkurentsivõimet suurendada, arvestades selle mitteametliku ministrite kohtumise tulemusi, korraldab eesistujamaa poliitilise arutelu Euroopa Liidu tööstuse digitaliseerimise teemal konkurentsinõukogus kahekümne kaheksandal mail ja tõenäoliselt võetakse vastu siis ka nõukogu järeldused sellel teemal. me loodame, et eh, see aitab Eh, edendada siis eh, digitaliseerimist eh, ja tööstuse konkurentsivõimet. ning lõpetuseks, mis puudutab juurdepääsu rahale, see on tõeliseks probleemiks Euroopa Liidu ettevõtetele viimastel aastatel olnud. meil on terve rida rahastamisvahendeid, mida ettevõtted saavad kasutada ja me tahame kaitsta ettevõtteid paremini laenuturul toimuvatest muutustest, me saame aru, kui tõsine see probleem on ning me kavatseme orga-, organiseerida innovaatiliste ettevõtete nädala juunis Riigas, kus tahame, Riias, kus tahame edendada siis töökohtade loomist ja konkurentsivõimet ja me korraldame ka konverentsi eh, olemasolevate ja uute rahaliste vahendite paremaks kasutamiseks. Eh, me teame, et eh, vähemalt statistika näitab, et ettevõtted et Äh, põhiliselt äh, kasutavad peamise rahastamise allikana endiselt pankasid, rohkem kui kuuskümmend protsenti tuleks rahastada, aga nad peaksid leidma siis ka uusi rahastamisvahendeid. Äh, sellega ma lõpetaksin ning tahaksin öelda, et eesistujamaa püüab olla läbipaistev ja tõhus, olema avatud uutele mõtetele ja nüüd olen rõõmuga valmis vastama nendele küsimustele, mis teil on aitäh, proua minister, selle ettekande eest. see oli väga põhjalik ja nüüd annan sõna siis koordinaatoritele. härra Karinš Rahvaparteist. Uh, äh, ma kõnelen täna äh, läti keeles. seega kasutage kõrvaklappe. suur tänu proua minister, selle ettekande eest, mis keskendus äh, Läti kui eesistuja eesmärkidele energia- ja tööstuspoliitikas. ma tahaksin teile ühe küsimuse esitada, mis puudutab pigem energiat, sest teised ehk räägivad hiljem ka tööstusest. kui me räägime ähm, sellest küsimusest üldises plaanis, siis me teame kõike, et me äh, sõltume energia impordist, see on meie importitud energia osakaal on viiskümmend kolm protsenti, sellest suur osa tuleb Venemaast. seega Euroopa sõltub Venemaast, eriti Ida-Euroopa. ja muidugi Euroopa tervikuna sõltub äh, gaasist ja naftast, aga äh, Venemaa tarned on väga ebakindlad. nüüd on Venemaa veel sõjajalal Ukrainaga ja ma tahaksin nüüd küsida teilt. kuidas peaks pikemas perspektiivis Euroopa reageerima, et olukord paraneks? nii, et meie kontinendina ei sõltuks enam ühest varustajariigist kahjuks see riik ei ole mitte ainult ebademokraatlik, vaid Äh, ka väga ebastabiilne tarnija. suur aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel annan sõna proua Van Brandile. suur aitäh ja tere tulemast, proua minister, ITRE komisjoni. minu küsimused puudutavad ka energiat, sest ma arvan, et see ongi üks äh, kõige olulisemaid teemasid, mis päevakorda tuleb lähikuudel. veebruari lõpuks näiteks äh, tahetakse äh, teatud ettepanekuid teha ja mm, me kõik äh, omame erinevaid ettekujutusi Energialiidust. arvatakse, et see peaks olema minimalistlik, teised arvavad, et me peame ülejäänud maailmast sõltumatud olema, peame ähm, ise toime tulema ja siis on veel selline seisukoht, mis on üsna lai ja see iseloomustab ka meie äh, fraktsiooni, nimelt Energialiit peab aitama mitmeid probleeme lahendada. meil on vaja naftat ja gaasi mujalt maailmast ja see teeb kindlasti meid äh, geograafiliselt ja geopoliitiliselt haavatavaks, aga äh, meil on tegemist ka energiavaesusega, mis tähendab seda, et äh, järjest rohkematel kodanikel on väga raske äh, energia eest maksta, seetõttu meil ei ole vaja mitte ainult jätkusuutlikku energiaga varustamist, aga ka taskukohast energiat me tahame loomulikult fossiilkütustest lahti saada, aga meil, meie energia peab olema ka taskukohane ja see on ka oluline. ja lõpuks, mul on kahju, et te ei nimetanud seda, kuidas kliimamuutuste vastu võidelda, kuidas me liiguksime Pariisi kohtumise suunas. seega energiapoliitika ei peaks keskenduma mitte ühele küsimusele, vaid erinevatele äh, küsimustele, probleemidele ja vaatlema olukorda tervikuna. põhiküsimused peavad loomulikult Energialiidu selgrooks olema, selleks on siis äh, näiteks energiatõhusus, sest praegu me ei kasuta veel kõige odavamat ja kõige, kõige puhtamat energiat. seega on selge, et meil on vaja taastuvenergiat palju rohkem ja pikemas perspektiivis peaksime võtma isegi eesmärgiks sada protsenti taastuvenergiat. ma ei ole siiski naiivne, räägin pikemast perspektiivist. ja veel üks väga oluline sõnum, Energialiidu küsimus äh, on oluline äh, ka Euroopa Parlamendile ja Euroopa Parlament ei peaks mitte ainult oma arvamuse välja ütlema, vaid ka aktiivselt kaasa löömas seadusandluses. seega kasutage ära parlamendi pädevust ja oskusi. ja teiseks, mul on äh, konkreetne küsimus, äh, mis on seotud just teie eesistumisega. milline on selles valdkonnas teie kõige olulisem õigusloomeline ettepanek, mis puudutab Energialiitu? räägin siin näiteks energia- ja kliimapaketist kaks tuhat kolmkümmend ja sellistest küsimustest. suur tänu, väga huvitav sõnavõtt oli, aga palun natukene lühemalt teha, sest meil ei ole eriti palju aega. Kloop Turmest, palun. suur tänu, ei ole nii lihtne lühidalt teha nii keerulise teema puhul. proua minister, suur aitäh, et te tulite meie komisjoni mina arvan, et Energialiidu puhul on üks küsimus, äh, mis peab olema selge, et äh, et äh, ilma Euroopa Parlamendita ei saavutata energialiitu. kas te saate meile kinnitada, et, et, et me ei satu Briti mõju alla selles küsimuses ja nüüd äh, taastuvenergia organisatsioonide kohtumisel öeldi selgelt välja, et taastuvenergia on kõige madalama riskiga valikuvõimalus ja mina saan aru sellest nii, et taastuvenergia peaks ikkagi äh, Euroopa Euroopa Energialiidu ja energia äh, turvalisuse seisukohast olema kõige olulisem meil on liikmesriikide oma energiapoliitika, siis eh, viidatakse alati aluslepingutele ja energiaallikate kombineerimisele, kuid minu arvates kuigi LNG küsimus oli Läänemere puhul väga keeruline küsimus, on siiski seal elu saavutatud. Kagu-Euroopa oli viimaste aastate kõige keerulisem piirkond Kagu-Euroopa ei puuduta ainult gaasitransiiti. Kagu-Euroopas peab taastuvenergia, energiatõhusus muutuma olulisemaks. ja veel ähm, ühest kohtumisest, mis toimus eelmisel nädalal Moskvas meile küll tundub, et et äh, Vene valitsus äh, al-, lihtsalt alavääristas Euroopa Komisjoni asepresidenti äh, enne, kui härra Šefkovitš üldse jõudis dialoogi alustada, avaldati Vene valitsuse poolt juba vastuvõetamatu tekstiga pressiteade. minu meelest on selline suhtumine ebaviisakas see on veel pehmelt öeldud, see on ehm, ebakonstruktiivne lähenemine eh, ja Energialiiduga peab ka tunnistama seda, et Venemaa ei ole meie usaldusväärne partner. Kesk- ja Ida-Euroopa peab lahendama ka kuidagi kütteküsimused kui teie keskküttesüsteemid ei ole tõhusad ja hooned ei ole soojapidavad, siis äh, saavad, saab Venemaa lihtsalt meilt välja pressida, nii nagu ta pressib praegu Ukrainalt välja. tänan. Thank you very much, Claude uh,. The next speaker. suur aitäh. kolleeg Svikiotis, kuue nimel, palun aitäh. jah, alustan kohe äh, teemaga. et äh, tahaksin kõnelda Energialiidust äh, nagu lugu, tahaksin tervitada teid, minister, meie äh, Äh, komisjonis te rääkisite Läti äh, eesistumisest ja te ütlesite, et tuleb parandada juurdepääsu rahastamisele just VKE-de koha pealt. Äh, te, mida te arvate sellistest programmidest nagu COSME ja Horisont kaks tuhat kakskümmend, kas need ei peaks toimima niimoodi, et oleks äh, parem juurdepääs VKE-del äh, nende programmide raames pakustavatele rahale. Äh, see, rääkisite sellest innovatiivsete ettevõtete nädalast, võib-olla siis räägite ka seal kasut-, käs-, käsutuses olevatest rahastamisvahenditest, nendest võimalustest, mis Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend raames on. seda kõike me tervitame, see on hea samm, aga sellest ei piisa ehm, eesistuja peaks vastu võtma ka teisi meetmeid Äh, mida me saaksime toetada selleks, et äh, lahendada neid probleeme, mis meil on, näiteks äh, raha, aga ma tahaksin öelda et, et üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest on väikesed ettevõtted ja kaks protsenti nendest lausa üliväikesed ettevõtted ning nendel on veelgi suuremad probleemid. me teame, milline on majanduse olukord Euroopas, me peame toetama väikeseid ja suu-, keskmise suurusega ettevõtteid, sest nemad loovad kõige rohkem töökohti. ning äh, see on äh, ja väga oluline on, et tagada rahastamisvahelitele juurdepääs ka eriti väikestele ettevõtetele äh, äärmiselt oluline on see, et me VKE-sid toetame, aga siis ka neid väga pisikesi ettevõtteid ähm, Eh, sellepärast et muidu seame ohtu tuhanded töökohad. Eh, oma e-, eesistumise plaanidest te räägite, eh, kas on mingeid uusi programme sellele, mida, lisaks sellele, mida komisjon ja parlament on ette näinud, aitäh. Thank you very much uh,, madam Kappel. suur tänu, proua Kappel, palun. suur tänu, härra esimees, proua minister ma tuleksin tagasi energiaküsimuste juurde. Te tegite oma ettekandes äh, ülevaate Energialiidust ning sellest, milliseid raskuskeskmeid äh, plaanite seada selle väga laia teema hulgas ja te ütlesite, et äh, paremad haldusmeetmed ning tarnekindlus on väga olulised. tarnekindlust, nagu ma nüüd lugesin, tahate te Lätis suurendada taastuvate energiaallikate äh, Eh, arvelt nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend on teie eesmärk, eh, mis on eh, rohkem kui Euroopa Liidu kohustuslik eesmärk. energia haldusteemad, Balti plaan on loomulikult väga hea ettepanek ja ma tahaksin küsida teie käest, kuidas te selle sisuga täidate selle plaadi? Te olete graafiliselt keerukas olukorras äh, Teil on Skandinaaviast, Soomest äh, nüüd äh, olemas äh, ühendused, energia hinnad on madalamad kui Balti tase, kaks tuumajaama, uus tulemas kohe Kaliningradis. kas te saaksite sisuliselt öelda rohkem meile, mida tähendab teie Balti plaan, kuidas näeb välja regionaalne koostöö? kas tuumajaama rajamine taaskord on veel akuutne või mitte ja teine aspekt, kuidas te seda kõike rahastada plaanite? nüüd see ühendamine muidugi äh, maksab raha, tean, et äh, tõukefondide äh, ja ühtekuuluvuspoliitika rahasid te hästi kasutate ära, kas te plaanite neid kasutada või siis olete te Junckeri Äh, plaani investeeringuid kavandanud selleks, et Balti riikide energiaallikaid omavahel ühendada, aitäh! Thank you very much. W imieniu Europejskich Konserwatystów i Reformistów. Suur aitäh! ECR fraktsiooni nimel härra Jatskevitš, palun. suur tänu, kõigepealt tahaksin Lätile eesistumiseks soovida palju edu ja tahaksin alustada sellest, et minister ütles, et nende eesistumise prioriteediks on energiapoliitika ja energialiit. aga tahaksin palju detailsemalt kuulda teie riigi seisukohtadest ja sellest, kuidas kasutatakse kohalikku energiat. näiteks äh, põlevkivigaasi, sütt, mina arvan, et äh, need äh, ressursid on ainsad, mis võivad äh, energiatarne turvalisust tagada, arvestades Ukraina ja Venemaa konflikti ning gaasitarnete ähm, ebakindlust Venemaalt ja Gazpromi tegevust Euroopa turul me arvame, et meid ei tohiks diskrimineerida energiaturvalisuse otsingutes ja ma arvan, et minister nõustub minuga. Euroopa Parlament ja tema komisjonid äh, tegelevad ka nende küsimustega, aga meile tundub, et äh, kildagaas on praegu kõrvaliseks teemaks jäänud. meile tundub ka see, et, äh, et tuleks ära kasutada söevõimalusi, näiteks näiteks äh, dekarboniseerimine võib mõnele riigile väga suurt kahju tekitada, nagu Poolale näiteks. räägime siin kuuekümne tuhande töökoha kaotamisest, kümneprotsendilisest SKT vähenemisest, see on väga tõsine küsimus äh, Venemaaga piirnevate riikide jaoks ja ma tahaksin teada, mida proua minister selles suhtes arvab? suur aitäh küsimuse eest. meil on veel kaks sõnavõtusoovi võib-olla äh, kuulame küsimused ära ja siis anname teile sõna, et te saaksite kõigile küsimustele vastata, kui te olete nõus. minister ütleb jah. ja järgmiseks antakse sõna järgmisele parlamendiliikmele. palun Herra Savinho, palun. Senhora Ministra, em primeiro lugar, queria uh, referir o seguinte proua minister, kõigepealt äh, tahaksin ma öelda järgmist. Te rääkisite, äh, kuivõrd olulised on äh, omavahelised energiaühendused ja te ütlesite, et see ongi tegelikult eelduseks, et energiatarvekene kindlust Euroopas tagada. ja see tähendab ka seda, et me võiksime luua energiaühisturu. üks põhilisi aspekte on muidugi Portugali ja Hispaania ühendamine ning äh, Prantsusmaa, Hispaania ja Portugal planeerivad äh, järgmisel kuul tippkohtumist selleks, et äh, tagada, et see ummikseis, mis läbirääkimistes on viimastel aastatel tekkinud, kuidagi laheneks ma arvan, et see on teie eesistumise jaoks väga oluline, et selles osas äh, poole aasta jooksul edasi minnakse. et äh, lahendada see probleem ühesõnaga Iberia poolsaare üleüldine äh, ühendamine Euroopaga ja siis Maroko ja Aafrika riikidega. nii et see oleks meie energiaküsimuste lahenduseks ja ma olen juba kolleegidele öelnud, et mul on väga suured ootused just Läti eesistumisega seoses. ma loodan, et tegemist ei ole mitte ainult tehniliste küsimustega, vaid et tõesti ligipääsu ja tööstuse äh, reformiga tegelema hakatakse, meil on vaja äh, hästi tootvat, äh, konkurentsivõimelist ning energiatõhusat tööstust ning te olete ilmselt juba aru saanud, kui oluline kõikidele liikmetele see küsimus on. kas on veel sõnasoovijaid, kas on veel märkusi siin saali poolelt, kui ei, siis äh, olge hea, proua minister, äh, palun võtke need küsimused kokku ja siis tehke omalt poolt ka äh, lõplik sõnavõtt. With a short answer in Latvia vastan Läti kolleegidele Äh, siin läti keeles, ütleb kõneleja. Äh, ma arvan, et te panite õige, seadsite õige rõhuasutuse. Äh, Euroopa praegu sõltub välistarnijatest viiskümmend kolm protsenti, viiekümne kolme protsendi ulatuses nelisada miljardit eurot maksab see aastas ja meie põhiline energiatarnija Venemaa ei ole äh, konstruktiivne. seda üks kõneleja ka täna juba mainis. ma arvan, et praegu on õige hetk käes selleks, et rakendada Euroopa Liidu energialiit. ja kõik liikmesriigid peaksid äh, selgelt välja ütlema, mida nad sellega saavutada püüavad. muidugi on arvamuste erisus selles osas, mida Euroopa Energialiit endas äh, sisaldab, aga selle kontekstis on väga oluline meie siseturu äh, tugevdamine. meie ise peame olema valmis töötama kriisihetkedel paremini koos. ja me räägime siin äh, energiaühenduslülidest äh, nii, et Euroopas ei tekiks üksikuid energiasaari ja isoleeritud piirkondi ning me peame aru saama, et solidaarsus on tähtis me peame nii tehnilisel kui poliitilisel tasandil saama koostööd teha. energia kontekstis räägime me tavaliselt ka ühtsest diplomaatiast. kui eh, Euroopa saab rääkida ühel häälel, siis teeb see ainult meid tugevamaks ja meie positsioon läbirääkimistel välistarnijatega on parem. muidugi me võime rääkida energiadiplomaatiast kui energialiidu nurgakivist see samas sisaldaks ka ühtseid äh, gaasitarneid. ja me peaksime seda kõike nägema laiemast perspektiivist. meie enda alternatiivsed energiaallikad ja nende väljaarendamine on samuti tähtis me osalesime just Abu Dhabis toimunud äh, konverentsil, nägime seal erinevate riikide kogemusi, räägiti seal äh, taastuvatest energiaallikatest, mis äh, praegu on muundumas konkurentsivõimelistesse allikatesse, siiani olid need liiga kallid. ma arvan, et me peaksime saama Euroopas kasutada omaenda allikaid ja taastuvaid allikaid selleks, et endale ise energiat tagada loomulikult ei tohi ka märkamata jätta alternatiivsete tarnevood ja võimalused. koostöö Venemaaga on keerukas ja seetõttu me peaksime püüdma leida teisi võimalusi Kesk-Aasiasse, näiteks peaksime me vaatama eh, kui üheks gaasitarnepiirkonda. meil on vaja selleks loomulikult taristut ja Ameerika Ühendriigid on meie jaoks partneriks jah, see on loomulikult äh, äh, ka oluliseks aspektiks, et me peaksime vabakaubanduslepingu üle läbi rääkima äh, Ameerika Ühendriikidega. nüüd vastus proua Ombremtile. ma olen kindel, et tõstatasite siin väga olulise küsimuse. kui me räägime energiast, siis me peame siin kõigepealt lahendama äh, energialiidu äh, eesmärgi ehk tarnekindluse küsimuse. Äh, tarnekindlus ja iseenda tagamine energiaga on energialiidu olulised aspektid äh, ja siis loomulikult taastuvenergiat. siin ei saa me kindlasti mitte kõrvale kalduda kliimakaitsemeetmetest ja poliitikatest energialiit tulevikku suunatud kliimapoliitikaga koos on kaks vajalikku käsikäes käivat asja. edasi siin äh, jätkusuutlikkus äh, ja süsinikuheitmete vähendamise eesmärk, mis on ka Energialiidu tuumküsimus, et kliimakaitset tuleb niimoodi ellu viia, et tööstuse konkurentsivõime säilib ja me oleme äh, Läti eesistumisel pööramas tähelepanu rohkem süsinikuvaesele või heitmetevaesele energiaallikale ning me teame väga, et energiaallikate äh, paljususe valik äh, sõltub peamiselt liikmesriikidest. Mm, ja edasi konkurentsivõime. Äh, loomulikult energiavaesus on üks aspekt, mida me peaksime ka silmas pidama. ja sel põhjusel on mul väga hea meel, et me oleme konkurentsist rääkinud äh, väga kõrgel tasemel, räägime energialiidust ja samas taastuvate energiaallikate kasutamisest. jah, selles valguses peame me olema ka ettevaatlikud, et me ei tohi teha samu vigu, mis juba varem on tehtud. näiteks äh, toetades liigselt taastuvaid energiaallikaid ja lõppkokkuvõttes niimoodi Äh, maksavad tarbijad rohkem ja samas ei tohi me teadus- ja arendustegevust alarahastada. küsisite ka äh, õigusloome kohta. Läti eesistumine kestab järgmise poole aasta jooksul ja see ei ole väga pikk aeg tulla välja mingisuguste uute algatustega seadusloomeliselt aga meie arust on väga oluline see, et mitte ainult energiakontseptsioon ei töötataks välja, aga tehakse ka konkreetne tegevuskava, mis võiks äh, ilmselt kaasata ka mõtteid äh, uute äh, seadusandlike algatuste jaoks. härra Turmes, teie küsisite haldusküsimuste kohta, ma juba sissejuht-, seaduses ütlesin, et paremad haldusmeetmed on väga olulised eh, selleks, et Energialiidu kontseptsiooniga edasi minna. Eh, taristuarendus, erinevad toetuskavad, erinevad eh, statistilised siirdevõimalused, koostöö, kõik see saab alguse tegelikult regionaalsest koostööst, selle me ka oleme esitanud nagu ma ütlesin, häid näiteid siin on. kahe tuhande üheksandal aastal me äh, alustasime sellega, ei saa anda aru, äh, mis on selle eesmärk alguses, aga me oleme olnud väga edukad. Ähm, siin äh, regionaalne veeldatud maagaasi terminal, mille osas Läänemere äärsed riigid ja Balti riigid ei suutnud ette Äh, kokku leppida, kus kohas see võiks siis asuda. energiaühendusteede äh, osas oleme edasi jõudnud. nüüd oleme me aru saanud, et solidaarsus, mida tähendab solidaarsus täpsemalt, äh, mõned nädalad tagasi kirjutasid kolme Balti riigi juhid alla deklaratsioonile, mis puudutab energia tarnekindlust ja solidaarsus on seal väga olulisel kohal nüüd kohalikud tarneallikad, kildagaas, millele viitas äh, härra Eskevitš. kildagaas äh, on üks võimalustest, äh, mida me võiksime kasutada. aga otsused peaksid siiski tegema rahvusriikide valitsused. tuumaenergia on ka energiaallikas, mida võib kasutada selleks, et Äh, sõltuvusest äh, ühest tarnijast lahti saada, aga lõplikud otsused tuleb teha jällegi liikmesriikide tasandil äh, ja seda kulutõhususe alusel. ning siis tulles tagasi Balti riikide regiooni juurde, suured projektid, Visigina tuumajaam, kulutõhusus on kõikude nende, kõikide nende energia mm, tarnekindluse dilemmade puhul äh, üks oluline küsimus. see projekt, äh, teostatavusanalüüs käib ja me ootame, et Leedu kolleegid äh, parandaksid oma tööd selles osas ja me oleme ka ministriga läbi rääkinud. ta ütles, et ta saab aru, et energiatarnekindlus on väga oluline, aga teisest küljest tuleb arvestada ka võimalikke kulusid, nii et ei koormataks liigselt äh, tarbijaid. edasi, kui me räägime olulistest äh, taristuprojektidest, siis erinevate rahastusallikate äh, konsolideerimine on vajalik ning ka äh, siin regionaalne lähenemine aitaks nii, et äh, riigid näeksid, millised on nende prioriteetsed taristuprojektid ja saaksid leppida kokku omavahel, millised erinevad rahastamisallikad võiksid olla, kas ühtekuuluvusfondid, tõukefondid või rahvuslikud rahastamisvahendid ja meil on väga hea meel, et äh, komisjoni president Juncker on tulnud välja uue investeeringute kavaga, kus on näha, et lisarahastust pakutakse äh, turule kui äh, e-, e-, selliste projektide jaoks, mis on ettevõtlikud ja majanduslikult potentsiaalselt tasuvad ja see energiavaldkond on üks äh, fookus, äh, nii et projektid võiksid saada rahastust ka sealt. nüüd läheme edasi VKE-de juurde. ja vastusena härra Silikotise küsimusele. Teie küsisite VKE-de ligipääsu kohta rahastamisele. me saame aru, et on väga kiireloomuline äh, küsimus, et rahastamisvahendid Äh, oleksid laialdasemalt kättesaadavad VKE-dele äh, vastavalt äh, VKE-de rahastusstruktuurile euroalas me näeme, et VKE-d kasutavad kuuskümmend üks protsenti enamasti pangalaene kasutatakse rahastamisallikana. sissejuhatuses ma ka seda mainisin. erinevaid teisi rahastusvahendeid omakapitali rahastamist äh, väiksemas määras äh, USA-s, samas on alternatiivseid rahastamisvahendeid äh, hoopis rohkem võimalik leida väikeaeda jaoks. ja ma olen viidanud ka mitmetele näidetele omaenda koduriigist, kus innovatiivsed ettevõtted saavad riigilt toetust, kasutavad oma algseteks tootearendusprotsessideks tõukefondide raha sellepärast et äh, pangalaenud on äh, piiratud kättesaadavusega, siis on nad äh, oma pilgu pööranud Ameerika Ühendriikide poole, sellepärast et seal on väga palju erinevaid rahastusmehhanisme. kus esimestes tootearendusprotsessides on kasutatud ühisrahastamist Eh, ning eh, nüüd kahjuks muidugi see maksuraha, mis oleks jõudnud Euroopasse, jõuab hoopis eh, teisele poole Atlandi ookeani. aga lisaks rahastamisele on veel palju teisigi teemasid, mis VKE-de suhtes on olulised. VKE-de seadus vaadatakse üle ning eh, kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kahekümnendal aastal on veel teisigi eh, eh, algatusi plaanis. regulatoorne keskkond peaks olema teistsugune siin raamatupidamises ja mujal peaks olema vähem halduskoormust, ettevõtete registreerimine peaks olema lihtsam kasutame vähem on rohkem põhimõtet, äh, vähendame tõkkeid turule tulekuks VKE-dele, äh, klastrite lähenemine, digitaalsete vahendite kasutamine VKE-des, äh, näiteks arvete esitamine e-teel, mis oleks lihtsam, ligipääs tehnoloogiale ja juba olemasolevate innovatiivsete lahendamist, lahenduste ärakasutamine nelikümmend seitse protsenti VKE-dest Euroopa Liidus ei kasuta tegelikult praegu digitaalseid ja innovatiivseid teenuseid oma tegevuses. ja ainult üks koma seitse protsenti ettevõtetest täielikult kasutab äh, selliseid võimalusi ära. seda tuleb kõike muuta, sest me elame teadmuspõhises majanduses ja me teame, et äh, toodete väärtus, tegelik väärtus on äh, väga oluliselt muutunud nelikümmend protsenti eh, seisneb juba teenuste lisandväärtuses ja mitte tootes endas. Eh, edasi, kvalifitseeritud tööjõud on ettevõtete edukuse aluseks eh, ja see muidugi sõltub ka ettevõtete omanikest endast. nii et kõik need aspektid peaks olema ka VKE-de seaduse ülevaatamisel arvesse võetud. lühidalt lähen veel tagasi energiaküsimuse juurde. ma ei vastanud täielikult härra Torino küsimusele. kaks tuhat kaks tuhat viisteist on energia isoleerituse kaotamise eesmärk. aga meie eesistumise ajal äh, me püüame äh, lahenduseni jõuda ehk äh, kuidas jõuda kümne protsendi energiasüsteemide vaheliste ühenduseni meie eesmärk oli eh, kakssada, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks jõuda kümne protsendini kahe tuhande kolmekümnendaks eh, kahekümneni. ja me tahame, et eh, prioriteetsed programmid oleksid ka lisandina juurde pandud Energialiidu projektile me peame nüüd aga kokku leppima, millised täpselt on need prioriteetsed projektid, mis saavad meie ühtsest eelarvevahenditest ka rahastuse. ma loodan, et vastasin kõigile küsimustele või vähemalt sain kommenteerida lühidalt. härra esimees ütleb, et üks lühikene märkus siin veel saalist ja siis jätkame. Euh- suur aitäh! Teie, proua minister ütlesite, et Energialiit äh, rajaneb kolmel äh, sambal, nendest äh, üks on konkurentsivõime ja konkurentsivõimega on seotud ka taastuvenergia kasutamine. mina olen prantslane. Need toetused, mida meie oleme rakendanud, on läinud meil eelkõige tuumaenergiale, meie jätkame seda ja nüüd ma ei mõista, miks te ütlete, et ei tohi taastuvenergiat äh, toetada, vaadake tuuleenergiat. alguses me toetasime seda, sellepärast ongi meil konkurentsivõimelised äh, hinnad, vaadake, mis on Inglismaal toimunud vaadake, ehm, kuidas te lähenete nendele küsimustele, tuleb leida tasakaal. I was misunderstood because I was not <coughs> minust saadi vist valesti aru, ütleb proua minister, ma ei öelnud, et me ei püüa äh, taastuvate energiaallikate rahastamise lõpetama, lõpetada, aga ma ütlesin, et me peame leidma jätkusuutlikkuse, tarnekindluse ja konkurentsivõime vahel hea tasakaalu. Saksamaa näide näitab äh, ilmekalt, et nad on õppekurvist üle saanud ja nüüd on nad jõudnud selle tasemeni, et taastuvenergia on väga konkurentsivõimeline ja seda saab sama hinna eest toota kui fossiilseid kütuseid ja teisi energiaallikaid aga minu vaatenurgast on väga oluline, et eh, tasakaalustatud tegevus oleks siin nende kolme asja vahel olemas. minu enda koduriik on teisest küljest jällegi näide eh, ebaõigest poliitikast, sest me toetasime liigselt taastuvaid energiaallikaid ja nüüd on väga raske ka ühiskonnale selgitada, et taastuvenergia on õige tee edasi, sest tarbija näeb, et äh, kulud kasvavad oluliselt, äh, inimene peab oma taskust rohkem maksma ja poliitilistel otsustajatel on väga raske öelda, et jah, see on meie ühine tulevik. me peame äh, taastuvenergiaallikate osakaalu suurendama, sest et tarnekindlust tagada ja seda saab teha konkurentsivõimelisel meetodil, seda tahtsingi öelda. suur tänu, proua minister, ma olen kindel, et tulevikus on ilmselt võimalusi veel rääkida nendest teemadest ja muudest teemadest ja suur tänu väga laiapõhjalise ettekande eest. suur aitäh, et vastasite meie küsimustele ja soovime teile järgneva ainult viie kuu jooksul äh, ikkagi palju edu, aeg läheb kiiresti! Thank you, madam. Great presentation. Great presentation. inform you that we've got härra esimees ütleb, et meil on nüüd äh, lisa äh, päevakorrapunkt äh, meie koosoleku lõpus härrad Turmes ja Kaarims, teile on ka see ilmselt osu, ola-, oluline, nii et palun, ma palun teie tähelepanu, tahan teile anda teada ühest väga olulisest päevakorrapunktist, mis lisatakse täna hommikuse kohtumise lõppu.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 ja muud tähtsad küsimused, mina olen selle ära kaotanud siin, vabandan selle pärast, aga tegemist on päevakorrapunktiga, mis on väga oluline. härra Langen selgitab meile kõik, mis vaja. ja seda kell kaksteist viisteist. nii et eh, kutsun teid üles eh, siis olla kohal. ahaa, leidsin ülesse. nii Äh, kütuse kvaliteedi direktiivi muudatused ning äh, taastuvate energiaallikate direktiivi jaoks ka. teine lugemine on toimunud väga tähtis äh, ENVI komisjoni kätes on kogu see teema, nendega peaksime koostööd tegema. tegemist on väga tähtsa teemaga kõigi meie jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks ja meie kolleeg Werner Langen on meie raportööriks. pärast ta, ta siis jätkab äh, härra Vidal Quadrase tööd, tema oli eelmise mandaadi ajal raportööriks, nüüd on härra Werner Langenplatsis, väga oluline on siin ENMi komisjoniga hoida ühendust, me teeme äh, tõhusat koostööd sellel väga tähtsal teemal ja teise lugemise puhul on just äh, ENMi komisjon alles jäänud või noh, tegelikult siin teise lugemise ajal on nemad just juhtkomisjoniks kes võivad mõjutada väga oluliselt seda olukorda. nii et väga tähtis on meie vaadet siia lisada ja meie ENMi kolleegidele. ja see on härra Werner Langeni äh, vastutusalas. tema tahab teile anda ülevaate asjade tänasest seisust. väga oluline. kaksteist viisteist alustame selle päevakorrapunktiga. Can also send uh, short information on this issue. Yeah, okay. The, the next point is uh... järgmine päevakorrapunkt on avalikustamata oskusteabe ja äriteabe, ärisaladuste, ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse. ja meie raportööriks on Michelle Rivasi Roheliste fraktsioonist ja juuri eh, komisjon on siin juhtkomisjoniks. Eh, meie teha on arvamus koostada sellel teemal selleks, et eh, kaitsta avalikustamata oskusteavet ja äriteavet ning ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset. see on väga tähtis teema. ja Äh, siin äriteave ei äh, lange otseselt äh, intellektuaalomandi kaitse alla ja seetõttu on võib-olla väga-väga kahjustav selline ebaseaduslik tegevus just eriti VKE-sid silmas pidades. nii et juurikomisjonile on meie arvamus samuti väga tähtis. Nad on juba seda öelnud ja meie kolleeg Rivasi siis teeb ettekande meie arvamusest, meie komisjoni arvamusest sellel teemal. olge hea. suur tänu. nagu te ütlesite, tegemist on väga tähtsa direktiiviga. selle eesmärk on harmoneerida kontseptsiooni Äh, mis puudutab ärisaladusi äh, ja nüüd ebaseaduslike ärisaladuste kasutamine, omandamine, nende, selle vastu võitlemine on oluline õiglase äh, ärikeskkonna loomiseks, selleks, et kõik ettevõtted sellest kasu saaksid. aga ikkagi tähtis on meenutada, et oskusteabe liikumine on oluline ka innovatsiooni ja loovuse seisukohast, nii nagu Silicon Valley meile näitab Äh, nimelt äh, nende loovus on just seotud otseselt töötajate liikuvusega, seega informatsiooni läbipaistvus on eluliselt tähtis äh, selleks, et erinevates valdkondades e, riik Äh, vastava poliitika vastu võtaks, näiteks see puudutab rahva tervist, avalikkuse huve, ähm, kõik ei saa alati konfidentsiaalseks jääda, tuleb leida õige tasakaal selleks, et ka, ähm, äh, takistada äh, ärisaladuste ebaseaduslikku omandamist ja avaldamist äh,, kuid tähtis on ka äh, salajaste andmete kaitse äh, ja see ei tohi takistada äh, inimeste töö tegemist. ja seetõttu ähm, näiteks olengi koostanud äh, raporti ja täna hommikul toimus äh, meil variraportööridega kohtumine, on esitatud nelikümmend üheksa muudatusettepanekut. nii, äh, kõigepealt ähm, ebaseadusliku äriseaduste omandamise, kasutamise ja avalikustamise ähm, seadustik peab olema selge, kasutama äh, selgeid täpseid termineid. see on oluline sellepärast, et tegemist on uue õigusmõistega mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides ja eh, eh, me ei soovi, et praegune ärisaladuse mõiste tekitaks ebakindlust, ebaselgust või annaks teatud eh, valdkondadele või ettevõtetele monopoolse seisundi. selle tõendiks on ka see, et teatud liikmesriigid on täpsustanud ärisaladuse saladust või definitsioon ja resorduse definitsiooni, see võeti WTO terminoloogiast üle. ja nüüd äh, ei tohi ära unustada ka inimeste õigust informatsioonile ligipääsule äh, ettevõtete vahelistes suhetes tuleb vältida ebaausaid kaubandustavasid, äritavasid, seetõttu äh, tuleb ka selgelt täpsustada, millistel juhtudel ei ole ärisaladuste avaldamine selle eh, direktiivi kohaldamisalas. mõnikord puutub, eh, puudub ähm, või puudutab see ärisaladuste kaitse ja, ja eh, informatsiooni salastamine pigem riiklikku reguleerimist. ei tohi ära unustada ka tarbijaõiguste kaitset. nüüd Euroopa õigustikus ja näiteks kui me võrdleme seda USA äh, õigustikuga, siis äh, me tahaksime, et, ähm, et meie ikkagi saaksime oma mõisteid kasutada ja me peame tagama ka äh, selle õigustikuga võimaluse töötajatel liikuda, mis annab teatud hoo ja dünaamika ka ettevõtluse arengule, nagu ma nimetasin, see on äh, Eh, juba tõestust leidnud Silicon Valley's ja eh, eh, tuleb võimaldada töötajate liikumist just nendes sektorites, kus inimtegur on kõige olulisem. tuleb luua vajalikud tingimused, mis on õiglased ka VKE-dele, sest äh, VKE-del ei pruugi alati olla neid õigusvahendeid oma kaitseks äh, äh, nagu suurtel ettevõtetel, kui ka, kes soovivad oma ärisaladusi kaitsta. me ei taha, et monopolid tekiksid. ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et me peame selle direktiivi koostamisel väga tähelepanelikud olema, sellepärast et äh, Euroopa Liit peab praegu eh, kaubandusläbirääkimisi ka USA-ga ja äri, eh, ärisaladus kuulub läbiräägitavate teemade hulka. see ongi lühitutvustus minu tööst. suur aitäh, et te tutvustasite oma arvamust, see oli üsna põhjalik ülevaade. <coughs> kolleeg Patricello variraportöör Rahvaparteist, palun. suur aitäh. ma sooviksin kõigepealt öelda aitäh proua Rivasile, raportöörile selle töö eest, mis ta on teinud viimastel kuudel. tegemist on äh, väga äh, keerulise valdkonnaga nimelt, kuidas kaitsta seda, et ärisaladusi ebaseaduslikult ei kasutataks, ei avaldataks. arvan, et praegu on astutud esimene samm eh, VKE-de eh, kaitse suunas, nii et ka nemad oleksid kaitstud selle eest, et nende oskusteavet ebaseaduslikult ei kasutataks globaliseerunud turgudel ei ole nad siiani piisavalt kaitstud olnud. mulle meeldisid ka äh, raportööri püüdlused paremini defineerida ärisaladust. kui see jääb äh, ebamääraseks, siis on direktiivi raske kohaldada. me püüame Äh, omalt poolt esitada ka muudatusettepanekuid. Ähm, me ei taha seda äh, teksti ähm, laiali lammutada, ei, tekst on hakatuseks päris hea, seega suur aitäh proua Rivaasile tehtud töö eest. Äh, me tahame kõik teha selleks, et kahekümne neljandal veebruaril hääletataks laia konsensusega selle raporti poolt. raportöör. Tiina Venner, variraportöör sotsiaaldemokraatidest. aitäh, esimees, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada proua Rivasit tõepoolest väga hea töö eest. septembris meil toimus juba esimene mõttevahetus ja siis ma juba veendusin, et see direktiiv on tõepoolest vajalik meil on äh, nüüd ühine euroopaline, üle-euroopaline lähenemine ärisaladustele ja nüüd peaks olema siis äh, tagatud kõigile ettevõtetele õiguskindlus, sellest saavad kasutada ettevõtted, äh, eriti need, kes tahavad piiriüleselt koostööd teha. loomulikult räägime siin ka väikeettevõtete kaitsest ja e, räägime ka sellest, et EKA-d üleüldse tekkida saaksid ja areneda saaksid, me peame leidma seetõttu e, tasakaalu e, uuenduste ja õiguskindluse vahel ja töövõtjate liikuvuse tagamise eest ning ka idufirmadele heade tingimuste loomise eest. minu muudatusettepanekud keskenduvad just nimelt sellele, et seda tasakaalu tagada Äh, erinevalt nõukogust äh, arvan ma, et me peaksime äh, artikli seitsme osas lühikese tähtaja kestutama selleks, et seda direktiivi ei saaks kasutada endiste töötajate, kuritarvitada endiste töötajate vastu ja ähm, selleks, et konfidentsiaalsust säilitada Äh, on see samuti vajalik, aga kõikidel osapooltel peab olema siiski tagatud ka juurdepääs dokumentidele ja ei tohi olla mingit kahtlust selle kohta, et ähm, toimub äh, aval, avalikustamine toimub, et seaduspäraselt, kui Euroopa Liidu või liikmesriikide seadused seda ette näevad ja mis puudutab artiklit kolm ja artiklit neli, siis seal peame ka segadusi vältima. ma juba rääkisin enne, et võib-olla seal peaks sõnastama äh, Äh, seda, millised asjad on need äh, äritavad ja nõnda edasi, nendest me oleme juba kõnelenud ja mul on jäänud äh, mulje, et siin on rohkem sisu sõnast-, probleem rohkem sõnastuses kui sisus ja mis puudutab selle direktiivi rakendamist, siis peaksin kontrollima ka töövõtjate kvaliteedi arvamuse vabadust, seda tuleb samuti kaitsta ja veel kord suur aitäh ja ma äh, ootan siis äh, head koostööd sellel teemal eelseisvatel nädalatel. aitäh! nagu te näete, valitseb üldine üksmeel aga kas härra Ashley Fox on kohal, kas ECR fraktsioonist on keegi kohal? ei. siis härra De Backer ALDE fraktsiooni nimel järgmisena, aitäh, esimees. ka mina omalt poolt tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mida on tehtud, tahaksin teda tänada koostatud raporti eest. meil toimus juba väga avameelne ja konstruktiivne kohtumine täna hommikul, arutasime seal seda raportit ja sellel kohtumisel sai väga selgeks, et kõik osapooled jagavad äh, selle ettepaneku eesmärke, me tahame kaitsta ärisaladusi, tahame kaitsta innovatiivseid ettevõtteid, tahame neile anda konkurentsieelise ja oluline on see, et me ei räägi mitte ainult VKE-dest, vaid ka suurematest ettevõtetest ja äh, me räägime nendest ettevõtetest, mis tegutsevad aktiivselt rahvusvahelisel tasandil. Äh, see on oluline, sellega peame arvestama oma tulevastes aruteludes ma arvasin, et muudatusettepanekute läbi on lisatud mitmeid päris häid asju Silju raportisse, näiteks kõik, mis puudutab äh, konkurentsi ja töötajate liikuvuse kaitset. Äh, on selge, et kõikidel osapooltel peab olema juurdepääs äh, vajalikule infole. mõnedes küsimustes ei ole minu seisukohad võib-olla raportööri omadega päris sarnased ning Äh, tahaksin selgitada, mik-, äh, miks ma ei hakka keskenduma kõikidele punktidele, vaid ainult mõnele kõigepealt mulle tundub, et see definitsioon, mis komisjoni poolt äh, välja pakutud, see on loomulikult seotud TRIPS lepinguga ja Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, et kui me hakkame seda definitsiooni muutma, siis peame olema väga ettevaatlikud. ma tean, et mõned liikmesriigid on läinud kaugemale ja on seda definitsiooni muutnud, aga ma arvan, et Euroopa tasandil me peaksime siiski asju ühtlustama ja peaksime arvestama ka selle probleemi globaalset aspekti, nii et, et igasugune definitsiooni muutmine, seda tuleb teha väga ettevaatlikult Eh, siis teiseks eelkõneleja eh, rääkis juba nendest eetilistest põhjustest, ka sellesse peab suhtuma väga ettevaatlikult, et me ei oleks väga ähmased ja ei võimaldaks erinevaid eh, õiguslikke tõlgendusi Äh, mis puudutab neid äh, äh, tähtaegu, siis komisjon on välja pakkunud kaks aastat, liikmesriigid soovivad viis-kuus aastat, ma arvan, et natuke rohkem kui kaks aastat oleks vaja, sellepärast et tihtipeale läheb aega selleks, et tõestada üldse, üldse, et tegemist on ärisaladusega, ma ei tea, kas see on vaja just viit-kuut aastat, aga ma loodan, et meil õnnestub selles osas kompromiss leida ja me peame kaitsma neid ettevõtteid, kes teevad suuri investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, teadusesse ja innovatsiooni ja veel üks asi, enne kui lõpetan, me peame hoolitsema ka selle eest, et äh, me arutame erinevusi nende ettevõtete vahel, kes on kohustatud teatud infot äh, seadusandjale avaldama. Äh, nende puhul ei saa siin midagi küsimärgi alla seada, et aga kui ettevõtteid sunnitakse infot avalda, avaldama laiemale üldsusele, siis tekitab, tekib juba teine küsimus, seda me peame arutama ettevõtted loomulikult ei saa kasutada äh, ärisaladust, et äh, mitte avaldada näiteks tervishoiu ja muu sellisega seonduvat infot, aga samas äh, ei saa neid sundida infot kogu aeg laialdale üldsusele avaldama, nii et, et siin tuleks ka midagi teha. aga ülejäänud punktides mulle tundub, et meil on võimalus leida väga hea konkurent, kompromissi alus ja me saame kaitsta ettevõtteid Euroopas, aitäh! aitäh selle arvamuse eest ja härra Silikiotis nüüd kuue fraktsiooni nimel, palun. aitäh. kuue eh, fraktsioon ei määranud variraportööri sellele teemale, eh, nii et, et võtan sõna koordinaatorina kõigepealt tahaksin tänada proua Rivasit äh, selle üksikasjaliku raporti eest. selles raportis on väga palju positiivseid asju, mis muudavad komisjoni ettepanekud paremaks. me oleme nõus, et oluline on kaitsta liikmesriikide õigust äh, arvestada oma riigi eripäraga, äh, siis kui see on vajalik täiesti õigustatult eh, muudatuses kakskümmend kaheksa ütleb proua Rivasi, et eh, ärisaladusi ei tohi kasutada nii, et infot eh, varjata avaliku sektori organite eest. meie jaoks on oluline, et me kaitseme töötajate juurdepääsu kauba, ärisaladustele, iseäranis nendel juhtudel kui toimub ettevõtte omaniku muutus. ei saa lubada, et ärisaladused antakse edasi lihtsalt töötajaid arvestamata. ja samuti peaksime erilist tähelepanu pöörama VKE-dele, kellel on samuti õigus kaitsta oma ärisaladusi suurte hargmaiste ettevõtete eest ning lõpetuseks tahaksin öelda seda, et eh, oluline on toetada raportööri, eh, kui ta üritab teha eh, vahet ärisaladuste ja intellektuaalse omandi vahel, sellepärast et ärisaladus ei tohiks takistada töötajate õigust liikuvusele, aitäh. aitäh ja härra Tamburano EFTD fraktsiooni nimel. Äh, aitäh, meil on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liit on otsustanud äh, ka ärisaladuse äh, küsimustega tegeleda, meie jaoks on see väga tä suure tähtsusega küsimus. mina Äh, tegelen Euroopa Parlamendis selle teemaga esimest korda. Äh, ärisaladuste teemaga on väga raske ümber käia, ühelt poolt jah, need saladused peavad olema saladused, aga teisaks ei tohi nad takistada teadmiste vaba liikumist seetõttu tuleb üritada leida tasakaalu, me ei saa lubada seda, et ettevõte äh, teenib igavesti ühe ja sama ärisaladuse pealt Eh, meie arvates peaks teadmispõhistes ühiskonnas pärast mõistliku ajaperioodi see saladus saama osaks ühiskonna üldistest teadmistest. Eh, samas tuleb meil paremini kaitsta väikeettevõtteid, mis eh, kõige rohkem on ohu sellega, et suured kontsernid lihtsalt võtavad ära nende ärisaladused. ma arvan, et me Äh, peame mõtlema sellele ajale, kui kaua saladused jäävad saladuseks, enne kui nad üldisteks teadmisteks muutuvad ning ma arvan, et me peame sellele direktiivile lähenema üsna radikaalselt ja tegema üsna põhjalikke muudatusi. kõigepealt juurdepääs ärisaladustele peab saama võimalikuks siis, kui liikmesriigi asutused, mis kaitsevad avalikku üle tervis, hüved tervishoidu või keskkonda, seda nõuavad. teine oluline punkt on inimkapital töötajad, kes äh, saladusi teavad, neid ei tohi ka üle kaitsta, me ei tohi siin hakata teadmiste levikut liigselt piirama. praeguses direktiivi eelnõus võidakse neid süüdistada ebaseaduslikus saladuste avaldamises, kui nad lähevad tööle teise ettevõttesse, sest et äh, kui nad lähevad teise ettevõttesse, siis nad võtavad kaasa ju teadmised, mis nad oma endiselt tööandjalt on saanud ning kolmas punkt äh, puudutab neid äh, põhijuhtumeid praeguses direktiivi eelnõus äh, on olukord niimoodi, et ei ole võimalik dokumentidele juurde päästa, kui on kehtestatud mingi ärisaladus. meie arvates piisab, piirab see kohtuprotsessid õiglast läbiviimist, kui inimesed, kelle vastu on algatatud kohtuprotsess, neil peab olema juurdepääs kõigile dokumentidele loomulikult äh, konfidentsiaalsus äh, peab äh, endiselt kehtima ja ei tohi levitada ärisaladusi, mis nendes dokumentides on. ning lõpetuses, kui toimub kohtuprotsess, kui seadusi on rikutud, siis me ei tohi hävitada neid tooteid, mis on tulnud ärisiku, ärisaladuste rikkumisest, sest see oleks lihtsalt raiskamine ja majanduslikult kahtlane neid äh, kaupu tuleb uuesti kasutada, nad tuleb näiteks äh, heategevaks otstarbeks eraldada või saata neid piirkondadesse, kus äh, turg on halvasti arenenud. Neid tooteid tuleb uuesti kasutada. minu arvates on see praktiline viis, kuidas asjadele läheneda ja me peame selleks vajalikud tingimused looma. proua Tali. aitäh Äh, tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale, millest tahaksin natuke rohkem selgust. Äh, äh, kõik, kõigepealt need hoiatused, mis, millest direktiivis räägitakse. siin nähakse ette ennetavad ja hoiatavad meetmed, mis on seotud ärisaladustega, aga ei ole selge, kas need sätted jäävad eraldi või äh, seostatakse nad intellektuaalse omandi direktiivi jõustamisega. minu teine küsimus puudutab viisi, kuidas liikmesriikide organid äh, saavad äh, kinni pidada riigiabi reeglitest, nendest suunistest, mis komisjon selles osas on andnud Äh, need äh, infotaotlused äh, võivad ju sisaldada sellist infot, mida saab liigitada ärisaladuseks, kui see direktiiv jõu-, jõustub ning avalike hangete ja ärisaladustega seotud küsimused tihti menetluse, pakkumismenetluse käigus tekib probleem, et kas nendel, kelle pakkumine tagasi lükata, kas neil peaks olema võimalus näha siis eh, pakkumise võitja pakkumust? ma arvan, et see mõjutab eh, kindlasti avalikke hankeid ja mida raportöör sellest arvab, aitäh. ja härra Kirek, palun. aitäh. seda teksti, komisjoni teksti lugedes jääb mulle mulje, et ärisaladuste definitsioon on väga paindlik. see, ma ei ole kindel, kas see definitsioon vastab äh, äritavadele, aga tõenäoliselt taheti hõlmata ka mõningaid intellektuaalse omandiga seotud küsimusi mitte ainult neid, äh, mida on juba tunnustatud, vaid ka selliseid potentsiaalseid intellektuaalse omandiõigusi. ja seetõttu peaksime me kaaluma, äh, mida tegelikult saab pidada ärisaladuseks. tulevased patendid äh, võib-olla võivad turul äh, Äh, põkkuda uuenduslikele avastustele ja me ei tea, kuidas seda konflikti siis lahendatakse. Äh, mulle tundub, et see definitsioon, mille me oleme praegu vastu võtnud, on liiga lai ja seda saab veelgi venitada. me peame kaitsma suuri ettevõtteid mis kardavad oma saladuste avalikustamist ning Äh, seda, et äh, VKE-d hakkavad neid ära kasutama. Äh, VKE-d on rahaliselt nõrgemas positsioonis ja neil ei ole. nii et, et meil ei ole, meil on tõesti vaja väga selget definitsiooni, mida peetakse ärisaladuseks kõik, mis äriga seotud on, on selle valla, valdkonnaga seotud ja siis veel sellised äh, kaubad, mis äh, seadusega vastuolus on. Äh, midagi sellist ei saagi olla, kui kaubad on juba toodetud, siis nad tuleb ka turule lasta, neid ei tohi hävitada. mina jätaksin tekstist selle viite välja. aitäh. ja nüüd Äh, härra Bergevan äh, Euroopa Komisjonist. Äh, tegemist on Euroopa Komisjoni uue peadirektoraadi esindajaga ja tahaksime teada Euroopa Komisjoni arvamust selles küsimuses. palun, teil on sõna. aitäh, esimees. kõigepealt komisjoni seisukohalt tervitan seda, et teie komisjon sellega tegeleb. meie arvates on tegemist olulise õigusaktiga ja nagu te ise ütlesite, VKE-de jaoks ja majanduskasvu jaoks on tegemist olulise teemaga, jah, mina olen uuest peadirektoraadist, see on üsna suur peadirektoraat, aga mulle tundub, et seda ettepanekut tege-, tehes, seda ettepanekut koostades äh, oleme me kindlasti nõus paljude teemadega, mis on tõstatatud. mulle tundub, et teemad, mis on tõstatatud, on õiged. oluline on see, et meie üritasime saavutada seda tasakaalu, mida terve rida parlamendisaadikuid rõhutas ja mida proua Rivasi oma raporti eelnõus rõhutab niisiis, töötajate liikuvus oli üks teema, mis tõstatus mitmetes sõnavõttudes ja eriti just kõrgelt kvalifitseeritud töötajate liikumine. me loomulikult arvestame siin parlamendi seisukohaga ja üks väike märkus, mul ei, oli võimalus sellest ka kõnelda eile, tahaksin ühe asja täiesti selgeks teha Californias on samuti seadused ärisaladuste osas. üks äh, asi on selle kõige juures veelgi oluline, veel oluline, see puudutab VKE-sid ja, ja kuritarvitamisi. me oleme teksti sisse pannud kaitsemeetmed. praegu neid seal ei ole, aga ma arvan, et raportöör on teadlik nendest ja oleme need kaitsemeetmed sisse pannud just selleks otstarbeks ja artikkel seitse on üks sellistesse ajaperiood äh, ma saan aru, et kui me räägime töötajate liikuvusest, siis äh, just nimelt seetõttu meil oli seisukoht, et see periood peaks olema lühem kui see, mida nõukogu praegu ette näeb. niisiis jällegi eh, tahaksin öelda, et ma saan aru, et eh, seda teemat veel arutatakse ja ma tänan, et te mulle sõna andsite, aitäh! aitäh! kas te olete volinik Pjankovska haldusalas? jah, ahaa, nüüd me saame aru, et tegu on tööstuse, turu ja kõigega, kõik on kokku pandud, sest üks volinik vastutab mõlema valdkonna eest. jah, see on tõesti väga-väga suur peadirektoraat. aitäh! ja nüüd proua Rivasi, teil on jällegi sõna niisiis, mida teil on öelda lõppsõnaks? aitäh, esimehe, aitäh kõikidele kolleegidele me kohtusime täna hommikul ning me juba saime esimest korda mõtteid vahetada. me kõik soovime leida lahendust, mis tugevdaks uuendust, majanduskasvu, aga ka Äh, kodanike teavitamist. Äh, mina leian, et äh, see arutelu oli konstruktiivne, ma tõesti kuulasin teie sõnavõtte jah, meil on teatud arvamusi liikuvuse kohas, ajapiiride osas ja ka definitsiooni osas. ma tean, et mõned kolleeg-, ma tean, et mõned kolleegid tahavad seda definitsiooni täpsustada siin käib jutt patentidest, intellektuaalsest äh, omandist, äh, valitseb teatud segadus nende kahe vahel ja ma tõesti äh, loodan, et meil on, meil olid tõesti väga konstruktiivsed arutelud, mõned kolleegid esitasid mulle küsimusi, kutsun neid üles endaga kohtuma ja ma olen täiesti kindel, et mul õnnestub välja töötada konstruktiivsed kompromissid, et seda teksti veelgi paremaks muuta, aitäh, aitäh! aitäh! aitäh äh, selle eest, et äh, selle arutelu kokku võtsite. Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahe, on kolmekümnes jaanuar kell kaksteist. ning hääletada tahaksime selle asja üle siis veebruari lõpus siin ITRE komisjonis niisiis, meil on veel kaks päevakorrapunkti, enne kui me saame lõunasöögile minna. kõigepealt Euroopa Parlamendi lähetus Liimas toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsile COP kakskümmend, see toimus kaheksandast kolmeteistkümnenda detsembrini kaks tuhat neliteist ja ülevaate andmine kaksteist saadikut käis Liimas, viis ITRE komisjonist, üsna palju see tähendab, et viis ITRE komisjonist, seitse ENVI komisjonist. mina võin sissejuhatuseks öelda vaid seda, et minu arvates oli koostöö suurepärane mõlema komisjoni vahel ja nende komisjonide liikmete vahel Äh, see koostöö oli suurepärane kogu selle väga olulise ürituse jooksul ning nüüd ma paluksin, et kolleegidel, kes, et kolleegid, kes seal siis kohal käiksid, annaksid ülevaate, võib-olla alustame Katrin von Bremtiga. Äh, võib-olla te räägiksite lühidalt siis, äh, mis te sellest konverentsist arvate, mida te arvate tulemusest ja mida te arvate üldisest lähenemisest, mis Euroopa Parlamendil ja Euroopa Liidul oli? aitäh, esimees, ma teen lühidalt ja ei hakka ütlema, et mul oli halb olla kakskümmend neli tundi, ma jäin haigeks, aga see juhtub, kui mõnda teise maailma jakku minna. aga äh, peatuksin äh, lihtsalt meie visiidi mõningatel üksikasjadel. ma olen nõus, et koostöö kõigi delegatsiooni liikmete vahel oli väga hea, vaatamata sellele, kust äh, komisjonist keegi oli või mis fraktsioonist sellepärast et meil on erimeelsusi fraktsiooniti, aga me olime ühtsed ja kui jutt on kliimaaruteludest nii siin komisjonis või teistes komisjonides, siis meil on üsna palju erimeelsusi, see on hea, see on demokraatia, aga kui me seisame silmitsi ülejäänud maailmaga, oleme üsna ühtsed. ma lugesin just ajalehest, et USA senatis hääletati täna või, või eile kahe resolutsiooni üle ja üks lükati tagasi, see oli resolutsioon, kus öeldi, et kliimamuutused on tingitud inimtegevusest, tööstus, transpordisüsteem, see lükati senatis tagasi, selline asi ei oleks Euroopa Parlamendis võima-, võimalik. on jah inimesi, kes selle kõigega nõus ei ole, aga suurem enamus Euroopa Parlamendis äh, Äh, siiski leiab, et kliimamuutused on tingitud ka inimtegevusest ning äh, see on positiivne viis asjadele vaadata, sest et see tähendab, et me saame ka midagi muuta. ning äh, ma arvan, et see on Euroopa Parlamendi ja Euroopa institutsioonide üldine eesmärk ma arvan, et meie siin Euroopa Parlamendis ei olnud küll läbirääkimiste keskmes, aga me toetasime komisjoni ja nõukogu, eh, Itaalia ministrit eh, ja volinik Kanietet, kes minu arvates eh, esines väga hästi. lõpptulemusega me polnud päris rahul, mitte keegi polnud, aga meil oli väga hea meel selle üle, et on kokkulepe siiski ja meie ees seisab veel väga palju tööd erinevates õigusloome valdades, aga ka Pariisi kohtumiseks valmistudes sest et nendes aruteludes, mida me pidasime mõningate äh, arengumaadega, äh, nendest aruteludest jäi mulje, et me peame olema juhi rollis äh, selleks, et Hiina, Brasiilia ja USA meid toetaksid, aga me peame täitma ka oma ajaloolisest kohustust arengumaade ees, nii et, et see on peamine põhjus, miks me peaksime eelseisvatel kuudel seadma väga ambitsioonikaid eesmärke Eh, selleks, et me oleksime osaks eh, sellest edust, mis Pariisis loodetavasti saadetakse, saavutatakse, sest maailmal on seda vaja. aitäh! ja minu arvates oli see suurepärane kokkuvõte. ja võib-olla eh, proua Gardiini, kes on siinkohal, on ta siin, ei olegi? ei, kedagi teist ei olegi kohal Äh, härra Gerbrandi oli veel kohal, tema on ka meie asendusliige, Ian Duncan ECR-ist on ka asendusliidi. Äh, Gerbrandi oli siis Altest ähm, ja rahva, mina olin siis Rahvaparteist, äh, nii et, et meil oli siis kaks komisjoni täisliiget, mõlemad Rahvaparteist, Kätlin ja mina ja ja siis oli veel ka äh, kaks ITRE asendusliiget, loomulikult ei ole oluline, kas ollakse asendusliige või täisliige äh, meil toimusid suurepärased kohtumised, näiteks eh, kohtusime Peru kongressi presidendiga. Eh, arutasime siis eh, vastastikku huvipakkuvaid küsimusi ja siis interparlamentaarse liidu esindajatega, need on, nemad on ka siis kõige sellega seotud ning ja me korraldasime nii-öelda ka oma paralleelse ürituse eh, seda, kuidas rahastada ülemaailmset kliimakokkulepet. Euroopa Investeerimispanga asepresident osales seal, Green Climate Fondi eh, direktor eh, ja veel mõned teised inimesed ja samuti väga oluline on see, et me, meil toimus üsna pikk kohtumine Äh, doktor Rajendra Bahauriga, äh, kes on EBCC juht ja proua Kristiina Figueresega, ei, UNFCC tegevdirektoriga ja samuti kohtusime meie Brasiilia ja Mehhiko kongresmenidega. ja proua Figueres, kes vastutab Äh, äh, äh, kliimaekspertide rühma tegevuse eest. oli väga huvitatud kontaktidest Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liiduga üldiselt ja tema saab meie seisukohtadest väga hästi aru. niisiis, tema seisukohad olid väga lähedased meie omadele ning äh, nüüd on vaja, et kõik riigid äh, sada üheksakümmend kuus äh, riiki saadaksid siis ÜRO sekretariaadile või riikidevahelistele kliimaekspertide rühmale siis omapoolsed ettepanekud ning need peaksid olema siis tulevikuks ka juriidiliselt siduvad loomulikult kõikidel riikidel ühiselt ei ole kerge sellist otsust langetada, sada üheksakümmend kuus riiki, riikide vahel on pingeid, nii et, et meie ees seisab väga palju äh, ülesandeid selleks, et äh, me äh, saaksime Pariisis edukalt esineda, aga üritame teha kõik, mis meie võimuses, nii et, et aitäh, kolleegid. kas kellelgi on küsimusi? kas küsimusi on Katleenile? minul ei ole see tähendab, et kõik on selge, suur aitäh. ja nüüd siis viimane päevas, päevakorrapunkt enne lõunasööki. see puudutab äh, kütuste kvaliteedi äh, direktiivi muutust ja äh, taastuvenergiaallikate direktiivi ja kaudselt maakasutuse muutust meie raportöör arvamuse osas oli härra Vidal Quadras, kes enam ei ole Euroopa Parlamendi liige, ta oli selles, sellel ametikohal eelmisel mandaadi ajal ja nüüd asendab siis härra Vidal Quadrast meie kolleeg härra Langen. hetkel on käimas siis teine lugemine ning härra Langen teavitab siis ITRE komisjoni liikmeid kohe äh, sellest, äh, kuhu nende aruteludega ENMi komisjonis oleme, ollakse jõutud ja tahaksime siis äh, saada ka tagasisidet, sest teie esindate ITRE seisukohti härra Langen on kutsutud ENVI komisjoni vari, raportööride kohtumistele, see on väga oluline, Äh, sellepärast et äh, seaduste alusel me ei ole kaasatud, aga ENVI komisjon on härra Langeni kui raportööri ITRE komisjonist siiski kutsunud aruteludes osalema. Äh, ENVI komisjoni sisearuteludele, nii et, et on tõesti väga oluline, et ta teavitaks meid kõiki sellest, mida ITRE komisjon arvab ning siis on ka temal meie seisukohti kergem esindada. niisiis, kui lubate äh,, härra Langen, siis palun äh, tutvustage seda üldist olukorda, kuhu me oleme jõudnud. jah, aitäh äh,, esimees äh, Äh, jah, tänan võimaluse eest teile lühidalt ülevaade anda, tahaksin tänada ka äh, raportööri Nils äh, Torvaldsit liberaalide fraktsiooni, temaga me kohtusime esimesel variraportööride kohtumisel ja aitäh, et sa täna ka siin oled. olukord on selline, nagu esimees juba kirjeldas, meil toimus esimene lugemine ja teisel lugemisel arutame siis muudatusettepanekuid, muudatusettepanekuid äh, saab teha ainult ENVI komisjoni artikkel viiskümmend on siis äh, selle aluseks äh, aga siis me, mind on kutsutud kõnelustel osalema, probleem on selles, et ITRE liikmed ei saa teisel lugemisel ise muudatusettepanekuid teha ja seetõttu ole, Eh, oleme leppinud et eh, sellega, et muudatusettepanekud esitatakse kahekümne seitsmendaks jaanuariks eh, ENVI liikmete poolt. ja kõige otsustavam on siis see, mida ENVI teeb. me peaksime mõtlema selle menetluse üle, eriti siis, kui tegemist on raportitega, mis ühest mandaadist teiseni kulgevad Äh, ja minu äh, arvates on äärmiselt oluline, et äh, me selle asjaga tegeleme ka te-, täiskogul, aga seda peavad, seda peab siis juba otsustama keskkonnakomisjoni esimees. kui läheme nüüd asja sisulise külje poole, asi on selles, et mida me siis nõukogu ühisest seisukohast üle võtta ja Äh, kus me üritame siis taastada seda, mis Euroopa Parlament esimesel lugemisel saavutas. minu arvates on siin kaks olulist asja, mida nõukogu ütleb. Äh, äh, ähm, ma räägin siin sellest seitsmest protsendist, mille nõukogu Äh, on äh, üle võtnud. parlament äh, oli otsustanud, et see piir peaks olema kuus protsenti. me oleme siin leidnud, ITRE komisjon pakkus välja kuus koma viis protsenti see läinud läbi, aga me peame siin kokkuleppes ainult, minu pärast võib see seitse protsenti jääma ja nüüd teine punkt niisiis eduka e, iluka. E, kolleeg Torvalds e, on siin natukene teistsugusel arvamusel. tema tahab ilukitegureid hiljem kasutu-, arvesse võtta. siis veel üks Äh, probleeme ainult kahe tuhande kahekümnenda aastani kehtivad need poliitilised raamistikud, aga meie tegutseme perspektiivis kuni kaks tuhat seitseteist ja siis kolmeks aastaks puudub investeeringute osas igasugune perspektiiv. Äh, nii et, et me tahaksime, et see asiks äh, siis hõlmaks perioodi kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, siis veel üks oluline punkt, nimelt biokütt kütused, esimese, teise ja võimalikul ka veel järgmise põlvkonna biokütused. nõukogu on paika pannud null koma viis protsenti. see ei ole siduv eesmärk, kolleeg Torvalds Äh, tahab kohustuslikku eesmärki kaks koma viis protsenti, siin on veel suur erinevus. mina leian, et aru, arukas väärtus oleks nende kahe vahel kuskil, kuskil ühe ja ühe koma viie protsendi vahel ja võib-olla ka kaks protsenti. see on ITRE kolleegidele vastuvõetav eesmärk, siis veel üks positiivne asi selles osas, mida kolleeg Torvalds on välja pakkunud, nimelt toorainete nimekiri. nõukogu on seda nimekirja piiranud, kolleeg Torvalds on esitanud muudatusettepaneku, et sinna lülitatakse sisse ka uued võimalikud toorained ning eh, ITRE komisjon eh, kõnelnud siis äh, neistest konfitsentidest ja e, siis eraldi eesmärk seitse koma viis protsenti bioetanoolile e, mootorikütusena, see oli Euroopa Parlamendi e, muudatusettepaneku sada viiskümmend kaks eesmärk. ja mis puudutab maa, kaudse maakasutuse tegureid, siis Eh, siin on meil vaja eh, rohkem andmeid, mina isiklikult leian, et et selline see on va-. ja selline mudeli väljatöötamine on vastutustundetu ja ma räägin sellest kõigest erinevatel põhjusel. kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal olin oma fraktsiooni raportööriks eh, taastuvenergia küsimustes ja siis, eh, kes eh, praegu ta, Äh, tollal soovisid kõrgemaid eesmärke, soovivad nüüd madalamaid, et minu arvates tuleks siin leida kesktee ja ma tahaksin esitada muudatusettepanekuid, äh, et äh, maakasutus eesmärgid ilukit, mis ilukeid puudutavad, tahaksime tulevaste biokütuste jaoks erinevat eesmärki ning siis bio kütuste jaoks väljavaade pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, teeme seda jällegi koos kolleeg Torvaltsiga ja erinev eesmärk seitse koma viis protsenti bioetanoolile ning üleüldse eh, toetame kõiki neid eh, ettepanekuid, mis lähevad ITRE komisjoni eh, mõtteviisi suunas, aitäh! aitäh, et tutvustasite ITRE komisjoni arvamust selle Äh, koostasime juba möödunud ametiajal, võtame selle siis teadmiseks ja aitäh härra Torvalsele, et te täna siia tulite kui pearaportöör. Te olete praeguse parlamendi koosseisu ajal pearaportöör, see tähendab, et te olete kogu parlamendi jaoks kõige olulisem inimene, kes selle teemaga tegeleb. kui te soovite sõna võtta, siis palun. Uh, just some few words austatud esimees, mõned märkused minu poolt. nii nagu Werner juba ütles, kohtusime mitteametlikult kaks korda selleks, et seda küsimust arutada. ja Werner? oli ka enamikul variraportorite koosolekul kohal. sest probleem on ju, kuna kõik liikmed jooksevad ühelt kohtumiselt teisele, ei ole lihtne olla õigel ajal õiges kohas ja öelda õigeid asju aga proovime ikka. tausta me teame. esimese lugemise jooksul olid kaks sõpra, kes omavahel ei suutnud rääkida läbi ja kui me hääldasime, hääletasime Strasbourgist seda dokumenti, siis järsku äkitselt see koostöö, mida ei olnud, lõppes sellega, et triloogi jaoks mandaati ei loodudki. ja see on siis taust, mida võiks peaaegu et katastroofiks nimetada. sest äh, risk siin taustal ja me kõik teame seda, on see, et kui see fail nüüd tööle ei hakka, edasi me sellega ei jõua, siis on ilmselgelt riskiks, et raha uutele tehastele läheb kas USA-sse või Ladina-Ameerikasse, aga mitte Euroopasse. nii et äh, risk on siin selles, et äh, Euroopa jääb lihtsalt teise ja kolmanda biokütuste generatsiooni poolt üldse puutumata. aga eile meie ENVI komisjoni koosolekul said kõik aru, et sellist olukorda tuleb vältida ja nagu Werner juba ütles, siis on väga kummalise olukorraga tegemist teisel lugemisel, sest kui me ENVilt mandaati ei saa, siis mandaati pole ja siis äh, läheb lepituseks ning siis ei ole üldse mingisugust kontrolli, mis edasi saab. ja seetõttu ma lubasin Wernerile juba varem, et meil saab olema arutelusid äh, kuni hääletuseni parlamendis selleks, et ei tekiks riski, et me, meil on laup kokkupõrge enne ära, kui me üldse kuhugi jõuame. me teame, et äh, parlament on lõhestunud, mul valikut samas polnudki. sest mõningad parlamendi dokumendid ja sealsed seisukohad mulle väga ei meeldinud. aga ma ei saanud ju ka minna üle sellest, mida parlament oli juba otsustanud esimesel lugemisel nii et äh, jah, mina olengi siin süüdlane. aga ma olin siin käsist ja jalust seotud mandaadi läbi. ma tean, et meil on siin äh, seitse, kuus, viis erinevate protsenti ettepanekutega probleemi, meil on maakasutuse kaudse muutuse numbrid problemaatilised, meil on siin äh, tuleviku osas äh, probleeme, sest Werner juba rääkis, kuivõrd kitsas tee on kahe tuhande kahekümnendast kahe tuhande kolmekümnendani ette nähtud ja me teame, et eh, investeeringu tegijad ja reaalselt praktikud vajavad eh, teed tulevikku. ka topeltarvestuse probleemid on ja probleemid arvudega, sest kui meie eh, arv on siin kaks koma viis ja seda veel loetakse topelt, siis see ei ole ju kaks koma viis. Äh, lõppkokkuvõttes on meil tulemus üks koma kakskümmend viis nii et äh, need äh, arvutused on kristallselged, me võime siin numbritega edasi-tagasi nihverdada, aga lõppkokkuvõttes peame me aru saama, mida me teeme. siin on lisades toodud toorained ja energiaallikate allikad ja kahjuks on minu lõpulauseks see, et jah, oleks tore kõigile meele järel olla, aga see ei ole võimalik. aitäh! Thank you. suur tänu, jätkan sealt, kus eelmine kõneleja pooleli jäi, ütleb proua Van Bremt. tõesti, väga raske on et need ettevõtted, kes esimese põlvkonna biokütustesse on investeerinud, ei lähe küll pankrotti, aga äh, tagada tuleb seda, et me teise ja järgmiste põlvkondade biokütustesse samuti investeeringud saavutaksime. ja biokütust tootmine ei tohi samas maailma toitmist mõjutada ning äh, küsimus on siis, mida peaks tegelikult äh, tegema ja erinevad vaated selles osas. ma mäletan, et eelmise mand-, mandaadi jooksul oli juba meie äh, komisjonis hääletamine ja see oli seotud või äh, tegelikult sarnane äh, tänase hääletusega. tulemus tuli ära, aga samas olime väga lõhestunud meie komisjonis. ja härra Langen peaks loomulikult silmas pidada seda, et näiteks sotsiaaldemokraadid olid vastu ITRE-s hääletatud arvamusele, vähemalt sel ajal. nii et Äh, olukord on väga spetsiifiline ja toetume härra Langeni äh, kogemusele ning ka meie komisjoni äh, emotsioonidele siin. arvuka asi, mis loeb, on hääletus täiskogul ja see on meie parlamendi töö aluseks. me hääletasime seda täiskogul eelmine, eelmise mandaadi ajal, praegu on parlament muidugi hoopis teistsugune, me teame, aga seda tehtud tööd tuleb ikkagi arvestada meil ei ole midagi kirjalikus vormis praegu ITRE komisjoni poolt paigas, sellega tuleb arvestada, kui arvamust ei tule, siis ma olen sellega ka nõus, aga see ei tuleks mitte ainult ITRE poolt, vaid tegelikult enam, enamuse poolt ja seda me arvestame. see oligi põhjus, ütleb härra esimees, miks meil on vaja siin teavituspunkt äh, või info jagamist, sellepärast et just uutele komisjoni liikmetele tuleks anda ülevaate olukorrast, mis juba eelmise mandaadi ajal äh, käima lükati. see on ju jätkuprojekt, sellepärast me jätkame teht-, alustatud tööd. sellepärast oligi vaja teavitada teid äh, proua la-, härra Langeni poolt äh, teavitada kõiki komisjoni liikmeid, eriti just meie peamiste raportööriga ENVI komisjonist. tore, et olite kohal. Äh, proua Virkonen, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees, kui meil on paar minutit, siis ka minu poolt mõned äh, kommentaarid. tahaksin tänada härra Torvaldsit ja härra Langenit äh, selle info eest ja ma saan aru, et muudatusettepanekute tegemise tähtajaks on järgmine nädal, nii et me peame oma fraktsioone Äh, teavitame, sellepärast et me ei olnud äh, selles protsessis praegu kaasatud nii palju kui esimese lugemise ajal. oluline on see, et me teaksime, et äh, on suured riskid, kui me ei tee oma tööd siin hästi. riskid nii tööstusele kui investeeringutele, nii et tegemist on väga olulise dokumendiga meie tuleviku tarves. mainiti ka juba seda, et seesama kaudse maakasutuse faktor äh, on väga äh, oluline. Neid äh, eluki äh, indikaatoreid ei tohiks kasutada, kui ei ole uurimuspõhist tausta sellel ja alati, kui me neid faktoreid vaatame, oleme saanud tegelikult oma arvutustes teistsugused tulemused, nii et ma arvan, et need faktorid ei tohiks olla siduvad. teine, mis puudutab tooraineid lisas üheksa, ma arvan, et oluline on see, et nimekiri ei oleks kinnine, neid tuleks äh, muuta, seda nimistut, äh, aeg läheb edasi ja me peaksime teadust ja uurimustegevust äh, samuti toetama, et uusi võimalusi leida. ja edasi on oluline küsimus ajakava ning kuidas ehitada silda kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend eesmärkide vahel. siin suuri otsuseid ei tuleks teha mitte ainult kolme aasta jooksul, investorid peavad teadma, milline on pikaajaline perspektiiv. nii et tegemist on meie tööstuse jaoks väga olulise eh, dokumendiga ja tuleviku jaoks samuti, see on väga oluline, et me selle informatsiooni saime praegu. suur aitäh! meie kolleeg äh, härra Torvalds on ju soomlane, nii et kõik kolleegid siin äh, jälgivad hoolega, mis ta teeb. minu kommentaar on see, et äh, oluline on leida parlamendiülene lahendus. kummaline on see, mis komisjonis on aset leidnud. üldiselt, kui ma räägin taastuvenergiaallikatest ja kliimakaitsest ning fossiilsete kütuste importimisest, siis iga tilk, äh, mida me biodiislina ei, ise ei tooda, äh, veetakse sisse fossiilse kütusena. nii et äh, oluline on see, et me arendaksime välja oma tööstuse selles vallas, et tagada tarnekindlus mingis muus osas kui fossiilkütused. isegi kui me saavutame natukene rohkem edu äh, selles vallas, üheksakümmend protsenti niikuinii on kasutatavast kütusest fossiilkütused praegu, nii et äh, härra Torvaldsile edu, see on igal juhul parem kui üldse mitte mingisugune arvamus. nii et <laughs> me oleme nõus, tõesti, härra Torvalds, palju edu teile ja sõna saab äh, Werner Langen. suur tänu selle äh, Äh, diskussiooni ees ja ma palun teid südamlikult, et pärast seda, kui muudatusettepanekud on tehtud härra Torvaldsilt, võimalik ka, et minult, toetada läbirääkimisi edaspidi nii, et me saaksime mõistliku tulevikku vaatava äh, lahenduse ja seda parlamendi enamuse toetusel. suur aitäh, härra esimees, selle võimaluse eest! aitäh, kolleegid! aitäh kõigile tõlkidele ka, ütleb härra esimees, oleme kolm minutit ajast üle läinud. ja nüüd on lõunaaeg käes alustame kell kolm uuesti, aitäh!